Buenos días. Buenos días. Queridas y queridos colegas. Good morning. tere hommikust, kallid kolleegid. Good morning, good morning everybody. Please take your seats in silence so that we may get. palun võtke vaikselt kohad sisse, et me saaksime alustada Äh, volinik Vera Jurova on juba kohal. jah, tema on meil õigus- ja tarbijaküsimuste ja soolise võrdõiguslikkuse volinik. õigus samas on libekomisjoni peateema. jah, eile oli meil ka kohtumine kus me vahetasime väga kasulikult mõtteid endise volinikuga ja rääkisime justiitskoostööst, mitte ainult eh, kriminaalküsimustest, samuti andmevahetusest, põhiõiguste kaitsest, õigusriigi kaitsest, õigusriigi ja põhiõiguste äh, mehhanism, selle me võtsime vastu eelmise mandaadi lõpujärgus ja teemaks on ka see üksteist aastat patiseisus olnud diskrimineerimise vastane direktiiv ja Julian Kingiga vahetasime kõige selle üle mõtteid ja jätkame seda mõttevahetust volinik Jurovaga. nii et tervitame seda, et olete meiega siin komisjonis ja teeme samamoodi nagu eile. Eh, jah, küsimused koordinaatoritelt kõigepealt kaks minutit igalt ühelt ja siis arutelu. ja ma teen ettepaneku, et kõik, kes te tahate teises voorus sõna võtta, kõik saadikud saavad seda teha, kandke märku kaardiga või kätt tõstes, siis me saame teid ka arvestada teises voorus. nüüd palun, volinik Jurova. suur tänu, esimees, daamid ja härrad, suur tänu, et kutsusite mind osalema siin libe kohtumisele ja ma tahan teid südamest kõigepealt õnnitleda valimise eest jälle parlamenti ja ka osalemas selle tähtsa komisjoni töös. teemad, mille kallal me töötasime eelmise parlamendi koosseisuga, on üliolulised ühiskonnale ja teie esimees juba juhtis tähelepanu nendele teemadele, näiteks eraelu puutumatus, õigusriik, põhiõigused, samuti diskrimineerimise kõikide vormide vastu võitlemine ja ma tunnustan kõrgelt kõiki selle komisjoni liikmeid, kes nende küsimustega tublisti tööd tegid, eriti ajal, mil rassism ja ksenofoobia paraku jälle tõstavad pead Euroopas ja väljaspool Euroopat. komisjoni mm, ametisoleku aeg on lõppemas ja ka me jätkame tööd peamiste teemadega edasi ja mul on hea võimalus nüüd rääkida teile viimastest arengutest ja kuulata, mida teie arvate. meil on väga palju teemasid käsitlemisel ja me ei saa kõiki neid puudutada kõik sõltub muidugi teist, milliseid küsimusi te tahate küsida ja siis ma vastan, aga me peame tõesti mõned teemad välja valima, et neid põhjalikumalt käsitleda teiega siin täna. kõigepealt hiljutine teatis õigusriigi kohta, samuti aruannete pakett rahapesuvastase võitluse kohta ja kõrge riskiga äh, kolmandate riikide identifitseerimine. samuti hiljutine teatis tuli meilt äh, üldise andmekaitse määruse rakendamise kohta, samuti Euroopa Liidu USA Privacy Shield ja e-tõendite määrus. samuti ma tahaksin teid kurssi viia sellega, kuidas me valmistume äh, tööle panema Euroopa prokuratuuri loodetavasti järgmisel aastal. alustan õigusriigist, see oli üks peatähtsaid teemasid, eh, mida ka fraktsioonid tõstatasid Ursula von der Leyeniga pärast põhjalikke konsultatsioone ja arvestades parlamendi soovidega, on välja pakkunud komisjon järgmised tegevussuunad selleks, et õigusriiki tugevdada Eh, iga-aastane õigusriigi aruanne, mis hõlmab kõiki liikmesriike, kus on ka preventiivsed meetmed ette nähtud, on üks osa iga-aastasest õigusriigi läbivaatamise tsüklist ja siis esitatakse tulemused nõukogule ja parlamendile. strateegiline lähenemisviis rikkumismenetlustele, tuginedes Euroopa Kohtu eh, pretsedendiõigusele, eh, samuti õigusriigi kultuuri tugevdamine üldsuse hulgas on vaja täielikult ära kasutada selleks rahastamisvõimalused, selleks, et ka kodanikuühiskonnale anda suuremad võimalused õigusriike toetada. liikmesriikide parlamendid peavad ka õiguslik küsimustes koostööd süvendama ja komisjon saab siin oma panuse anda. peale selle komisjon leiab, et nõukogu peaks artikkel seitse menetluse muutmast stabiilsemaks ja selgemaks ja selleks ette nägema menetluslikud eeskirjad. Ungari puhul on see menetlus ju käivitunud ja lõpetuseks Euroopa Liidu määrus Euroopa Liidu eelarve kaitseks, kui on puudujääke mõne riigi õigusriigi põhimõtetes, seegi on tähtis instrument. Soome kui eesistuja tahab selle teemaga edasi liikuda komisjon on edasi töötanud ka rahapesu vastase võitluse vallas pärast eh, arvukaid skandaale, mis on aset leidnud viimastel aastatel ja eile me võtsime vastu terve rea tähtsaid aruandeid, kus me käsitleme praeguseid riske ja mida annab parandada. väga palju tähtsaid mõtteid on nendes aruannetes, aga ma räägin mõnedest järeldustest seal rahapesuvastastest eeskirjadest kinnipidamine ei ole olnud piisav ja järelevalve pädevate asutuste poolt on olnud nõrk. koostöö eh, finantsteabeüksuste vahel peab tugevdama. Eh, on ka mõned ohud, näiteks nagu anonüümsed ülekanded, läbipaistvuse vajakajäämine, kes on see tegelik kasusaaja, pluss uued trendid nagu virtuaalvahendid meie mandaadi ajal vastu võetud õigusaktid eh, on juba parandanud paljusid puudujääke. viies rahapesuvastane direktiiv on meil, samuti direktiiv, mis puudutab juurdepääsu finantsinformatsioonile, kapitalinõuete eh, määrus ja Euroopa järelevalveasutuste alased õigusaktid komisjon on aluslepingute kaitse ja suhtub sellesse tõsiselt. me oleme käivitanud rikkumismenetluse kõikide liikmesriikide vastu, sellepärast et ei ole korralikult üle võetud neljandat rahapesuvastast direktiivi. ja me peame seda oma prioriteediks täitmise vallas. jah, komisjon on palju ära teinud, aga töö ei ole lõpule viidud veel ja poliitilised suudised kajastavad ka seda tähtis on nüüd täita lüngad ja see on meie soov järgmisele komisjoni presidendile. rahapesuvastane pakett on meil vastu võetud uuesti ja see on aluseks, faktiliseks aluseks ja tuuakse välja ka peamised teemad, mida arutada tulevikus Euroopa Parlamendiga, näiteks harmoneerimine rahapesuvastase määruse puhul, mis on otseselt kohalduv ja väga konkreetsed järelevalveülesanded eh, tuleb anda Euroopa Liidu tasandi asutusele. Eh, see on see, mida parlament ka möödunud kord välja pakkus, et peab olema tõhus mehhanism tagamaks koordineerimine rahapesu andmebüroode vahel liikmesriikides nüüd, mis puudutab välispoolt, komisjon töötab praegu selle kallal, et täpsustada metoodikat, mille kohaselt eh, väga riskantsed kolmandad riigid tuvastada. seda just rahapesu ja terrorismi finantseerimise seisukohast. ja seda tehes me eh, tugineme eh, komisjoni juba tehtule. me peame sellega tegelema vastavalt juba olemasolevale direktiivile ja kolm institutsiooni peavad siin tegema koostööd tugineme ka Euroopa Parlamendi resolutsioonile, mis võeti vastu märtsikuus ja me töötame selle nimel, et protsess oleks läbipaistev, et oleks selged võrdlusalused riikidele, et nad teeksid, võtsid, võtaksid vastu reforme, et nad võetaks eh, nimekirjast välja. samuti nõukogu tegeleb metoodika teemadega. ja me teeme koostööd parlamendiga ja teie EKON komisjoniga selles vallas, samuti ECOFIN-i nõukogus oktoobrikuus nende teemadega tegelevad rahandusministrid. tähtis on, et meil oleks siin selge edasiliikumine. samal ajal me oleme tugevdanud ka oma suhtlemist kolmandate riikidega, kes kõige rohkem muret valmistavad ning eh, komisjoni roll ka eh, finantsmeetmete rakkerühmas on tugevnenud Panama on pandud eh, riskantsete kolmandate riikide nimekirja hiljuti ja see kinnitab komisjoni veebruarikuist hinnangut Euroopa Liidu nimekirja ja ja rakkerühma nimekirjade vahel peab olema ka parem kooskõla. nii palju siis rahapesust. ja nüüd ma räägiks ühest kõige tähtsamast teemast teie jaoks, nimelt isikuandmete kaitse komisjoni kolleegium võttis eile vastu hinnangu, mis puudutab üldise andmekaitsemääruse toimimist pärast seda, kui see on otseselt üle võetud liikmesriikidel ja meie järeldus on, et see määrus toimib hästi. me näeme, et üheselt seda rakendatakse kõikides liikmesriikides ja tugev jõustamine on toimunud ja äriühingudki kasutavad ähm, seda määrust hästi ära, aga edasi on vaja tööd teha selle kallal. kolm liikmesriiki peavad kohandama oma eeskirju ja Andmekaitse Nõukogu peab samuti eh, hakkama täielikult toimima. meil on vaja aidata ka VKE-sid, et nad paremini mõistaksid seda, mida neilt oodatakse. sellest määrusest ka üldsuse teavitamine. Eh, üldsus üldiselt on hästi informeeritud ja oleme selle üle rõõmsad, aga on vaja proaktiivsemalt tegutseda, et kodanike õigusi kaitsta. rahvusvahelisel tasandil on meie määrusest saanud nagu standard. ikka rohkem ja rohkem riike Aasias, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas võtavad vastu uusi eeskirju või muudavad olemasolevaid ja eeskujuks on võtnud meie üldise andmekaitse määruse. see on hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit saab norme ja eeskirju koostada nii, et neid eeskujuks võetakse. kaubanduslepingud teiste riikidega, nagu näiteks Lõuna-Korea, tahavad meie lepingud Jaapaniga eeskujuks võtta. suhtlesin Argentiinaga ja ka Tšiili on inspiratsiooni ammutamas meie üldisest andmekaitse määrusest. Argentiinagi muudab oma õigust ja see on väga oluline meie kaubanduslepingute kontekstis kolmandate riikidega. isegi USA arutab seda, kuidas muuta oma õigusakte. hiljutine viie miljardiline trahv, mille föderaalne kaubanduskomisjon kehtestas, on äh, näide sellest, kui tõsiselt nad asjasse suhtuvad. pärast seda, kui me üksikasjadest rohkem teame, me analüüsime neid ja vaatame, millised on selle tagajärjed. see puudutab Facebook, Facebook Cambridge Analytica juhtumit. see avas paljudel silmad. ja nüüd ma tulen Euroopa Liidu USA Privacy Shield teema juurde. tegemist on väga kasuliku instrumendiga, mis käsitleb isikuandmete edastamist USA-sse ja eriti tähtis VKE-dele Euroopa Liidus. ja minu arvates ja mitte ainult minu arvates, see on väga kasulik instrument, mis tagab Euroopa kodanike eraelu puutumatuse kaitse USA territooriumil üle nelja tuhande seitsmesaja äriühingu nüüd eh, juba tegutsevad selle raamistiku alusel ja me hoiame silma peal toimuval ja Euroopa Parlamendi surve on olnud väga kasulik selleks, et asjad hakkaksid liikuma ka Atlandi teisel poolel. Äh, alaline ombudsperson määrati ametisse ning samuti ka nõukogu, mis hõlmab ka vabaühenduse esindajaid. proaktiivne lähenemisviis on ka USA Kaubanduskojalt olnud äh, kes tegeleb ettevõtete sertifitseerimisega ja iga aasta me koostame ka aruande toimuva kohta. see valmib veel minu ametisoleku lõpujärgus. septembrikuu keskpaiku ma lähen ka USA-sse. see käivitab läbivaatamise protsessi. Privacy Shield puudutab isikuandmete edastamist ja äh, ärisuhteid, aga koostöö USA-ga on meil ka õiguskaitse vallas väga tugev. nagu te teate, andmed reisivad väga kiiresti, vaatamata riigipiiridele ja sellega on ka suuri probleeme meie prokuröridel ja justiitssüsteemil. raske on saada elektrontõendeid, kui need on teises riigis ja toimub kriminaalmenetlus. ja nüüd on elektron tõendeid vaja kaheksakümne viiel protsendil kõikides juurdlustes kriminaalasjades, mis tähendab, et ei ole ühtegi pea kriminaaljuurdlust, kus ei oleks vaja e-tõendeid hankida. nüüd, et hankida e-tõendeid, see protsess on ikkagi aeglane ja tulemuseks on karistamatus ja usaldamatus õigussüsteemi vastu ohvrite hulgas ja sellepärast komisjonilt tuli möödunud aastal e-tõendite pakett, mis võimaldab justiitsasutustel eh, nõuda, et teenuste osutajad kiiresti esitaksid tõendid kriminaalmenetluses ja samas peaksid kinni ka õigu-, põhiõigustest nõukogu jõudis möödunud aasta lõpul üldisele lähenemisviisile ja tähtis on, et teie komisjon ka kujundab oma seisukoha, et institutsioonide vahelised läbirääkimised saaksid peatselt alata. komisjon on valmis teid toetama siin. nüüd rahvusvaheline mõõde. nõukogu andis mandaadi komisjonile kuuendal juunil alustamaks läbirääkimisi Euroopa Liidu USA lepingu üle, mis käsitleb e-tõendeid ja äh, samuti käsitlema Budapesti konventsiooni teist äh, protokolli küberkuritegevuse kohta. me peame ka kollisiooninormidega tegelema, mis võivad tekkida äh, USA, Euroopa Liidu ekstraterritoriaalsest raamistikust ja tähtis on kokku leppida USA-ga, aga seda saame teha alles pärast seda, kui me oleme kokku leppinud Euroopa Liidu sisestes normides. seni, kuni e-tõendite määrusest me ei ole kokku leppinud, läbirääkimised USA-ga loogiliselt võttes ei saa edasi liikuda piisavalt ega ka lõpule vii-, jõuda. meie lähenemisviis on teistsugune kui USA õigusaktis kirjas tähtis on tagada, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja isikud eh, pälvivad võrdse kohtlemise ja loodetavasti USA mm, kui ta sõlmib kahepoolseid lepinguid, teeb seda siiski piiratud arvul Euroopa Liidu liikmesriikidega, sest vastasel korral parlamendil eh, ei ole eh, järelevalve rolli. läbirääkimised USA-ga peaksid algama lähikuudel ja sedamööda, kuidas need edenevad, ma hoian teid asjadega kursis. andmekaitse eh, ka peale eh, katuslepingu mm, peab ka kajastuma lõppkokkuleppes USA-ga. ja me liigume edasi ka selles vallas, et luua Euroopa Liidu prokuratuur. see peaks alustama oma tööd aasta kaks tuhat kakskümmend lõpus. komisjon praegu teeb ettevalmistavat tööd aga nüüd on muutunud pakiliseks see, et komisjon ja parlament lepiksid kokku Euroopa peaprokuröri isiku suhtes. sest ainult nii saab prokuratuur korralikult tööle hakata. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, teie komisjonis, te tegelete ka kõige olulisema ja pakilisema teemaga, nimelt inimõigused ja põhiõigused, vähemuste kaitse, võitlus diskrimineerimise vastu ja teised küsimused. meil on piiratud hulk aega ja ma ei saa kõiki teemasid teiega käsitleda, aga ma kinnitan teile, et ma töötan väsimatult kõikides nendes valdkondades kuni oma ametisaja lõpuni. aga räägin ühest tähtsast õigusaktist, kus ma loodan positiivsetele arengutele eesistuja Soome osa oktoobrikuisest EBSCO-st pühendab poliitilisele aruteludele ähm, võrdõiguslikkuse direktiivi küsimuses. sellele direktiivile ma viitasin juba üksteist aastat on see olnud arutluse objekt ja väga oluline teema, mis nõuab ühehäälsust nõukogus ja ma olen tänulik Soomele, et nad tõstatavad selle jälle EBSCO nõukogus oktoobris, sest me peame kogu aeg üritama selle teemaga tegeleda. ma loodan, et arutelu oktoobrikuus on ka kohaks, kus antakse poliitiline hinnang olukorrale ja et toimub nihe nõukogu seisukohtades. ma toetaksin seda kahel käel. lugupeetud saadikud, suur tänu teile tähelepanu eest ja ootan nüüd teie arvamusi. suur tänu, volinik Jourova, et te laiendasite seda ala, rääkides muredest, millest rääkisin sissejuhatuses. rääkisin Atlandi-ülesest mõõtmest, libekomisjoni pädevusest, õigusloomest. rääkisin ka tohutust erinevusest Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel Ähm, rääkides põhiõiguste kaitse standarditest, eraelu kaitsest, elektroonilise side salastatusest ja loomulikult Euroopa prokuratuuri käivitamisest, kus on samuti olnud sõda parlamendi ja nõukogu vahel, võib seda nii nimetada. kuid nüüd on aeg olles rääkinud võrdse kohtlemise ja, ja mittediskrimineerimise horisontaalsest direktiivist, kus on meil vaja ühehäälsust. Ursula von der Leyen samuti rääkis vajadusest üle saada piirangutest, mis kaasnevad ühehäälsuse reegliga. et kasutatakse passerell klausleid kõikvõimalikel viisidel. nüüd tahaksin kuulata ära koordinaatorid, et pärast võimalikult äh, palju jätta aega ülejäänud liikmetele. asutuseks Rahvapartei, alustuseks Rahvapartei koordinaatorid Metsola ja Lenners ei ole kohal, kuid neid asendab härra Peters. aitäh, proua volinik. esiteks tahaksin teid tänada, avaldada teile tänu tehtud töö eest viimastel aastatel. mainisite paljusid teemasid muidugi. meil on ka mõned küsimused kõigepealt selle kohta, kuidas hinnata andmekaitse üldmäärust, te mainisite seda. minu küsimus on, mis saab siis nüüd erasektori aktist? sest arengud on olnud sellised, et kavad kavatsetakse ka erasektori akti vastu võtta? minu teine küsimus puudutab Euroopa proku-, Euroopa prokuratuuri. Te ütlesite, et see on tähtis ja aastaks kaks tuhat kakskümmend aasta lõpuks loodetavasti saab meil olema Euroopa prokuratuur, kas on realistlik arvata, et selleks, see aasta on see aasta, mil see töö lõpule viiakse. ja veel järgmine küsimus, andmete jagamine, ka seda mainisite, VKE-de jaoks kindlasti. Neil on kättesaadavuse koostalitusvõimega andmete jagamisega probleeme. seega on väga tähtis äh, ka selles vallas midagi ette võtta. B2B andmevahetust, VKE-sid Äh, millest te rääkisite. ja minu viimane küsimus on väga tähtis küsimus. anonüümsed andmed, ka seda mainisite. Te teate, et teisipäeval Londoni ülikooli ja Louvain'i ülikooli raport, mis võeti vastu ja milles öeldi, need niinimetatud anonüümsete andmete põhjal võib inimesi tuvastada. see ei ole mitte ainult väga oluline uuring, aga ka väga oluline sõnum, mis ütleb, et probleem on tõsine. kuidas olete jälginud ähm, selle järelmeid ja kuidas selle probleemiga hakkama saada? aitäh, nüüd proua Sippel sotsiaaldemokraatia nimel. aitäh, esimees. esiteks, esitaksin küsimuse, tundub, et järjest rohkem näeme seda, et mõnedes liikmesriikides mõned kodanike grupid puutuvad rohkem kokku diskrimineerimise, vihakõne, isegi vägivaldsete rünnakutega ja alles hiljuti üks näiteid lähipäevil Poolas LGBTI kogukonna vastu kas komisjonil on mingi ettekujutus, kuidas tagada, et liikmesriigid kannaksid oma vastutust ja võtaksid seda tõsisemalt, mitte ainult võideldes, aga ka proaktiivselt käitudes selliste nähtuste suhtes? andmekaitse vallas mõned küsimused. on pilootprojekt uurimaks, kuidas erinevate andmebaaside kombineerimine, nagu me otsustasime viimatel aastatel mõjutab põhiõigusi. kas äh, on sellel olnud juba tulemusi? ja sama küsimus politseidirektiivi kohta, mis järgnes GDPR-ile. ka siin on täiendavaid eeskirju ja tagatisi vaja. kas te võiksite meile anda ülevaate, kuhu oleme praeguseks jõudnud? ja veel üks küsimus puudutab Privacy Shieldi meie seas on siin uusi liikmeid. Äh, näen, et äh, ettevõtete arv, kes neid eeskirju täidab, on kasvanud, aga kas te võiksite selgitada, kuidas me saame kontrollida, kas need reeg-, kas need ettevõtted äh, ka päriselt neid eeskirju täidavad Privacy Shieldi kontekstis, muidugi koostöös Ameerika Ühendriikidega, kuidas see kõik toimib ja viimane küsimus puudutab artiklit seitse, te ütlesite, et võib-olla oleks meil vaja selgemaid eeskirju selleks, et äh, tulemusi saavutada kindlasti. mul on jäänud mulje, et võib-olla probleem ei seise, seisne mitte selgetes eeskirjades, vaid poliitilises tahtes, kuid siiski. kas komisjonil on juba mingisugune ettekujutus sellest, millised need eeskirjad võiksid olla? aitäh, Renew nimel proua Intvelt. aitäh esimeest, aitäh, proua volinik, alati hea meel teid näha. meie komisjonis olete puudutanud väga paljusid teemasid. võtan kiiresti, väga hea meel kuulda, et äh, määrus rahapesu vastu ja üle ja järelevalve osas Euroopa tasandil, see on, eile me arutasime tõesti seda, et rakendamine on olnud väga puudulik, miljardid lihtsalt jäävad järelevalve alt välja. õigusriik sellest me muidugi kindlasti räägime ka järgmise volinikuga, kuid võin juba öelda, et me ei ole rahul väga nõrga ettepanekuga, mille teie kolleeg härra Timmermans esitas, sest võrreldes parlamendi ettepanekutega rakendusala on väga kitsas, siit jäävad välja põhiõigused ja demokraatia, keskendutakse eksklusiivselt institutsionaalsetele teemadele ning riigipõhised soovitusi ega soovitusi sõltumatutelt ekspertidelt pole, nii et me tahaksime seda tõhustada. lisaks õigusriigi kultuurile, millest rääkisite, on, on meil ka eraisikute rakendamine, vabaühendused, eraettevõtted on sellega seotud. parlament oma eelarves äh, otsustas äh, vaidluste fondi luua ja see on mulle pettumuseks, et teie talitused, vaatamata sellele, et oleme neid pidevalt sellele üles kutsunud, on neid jät-, need üleskutsed jätnud tähelepanuta. ja sellest on saanud äh, lihtsalt eestkostefond. me sooviksime, et te selle vea parandaksite ja et meil oleks tõeline vaidluste fond, mis annaks kodanikele suurema pädevuse. nüüd andmekaitse. Teile pole saladuseks minu arvates Euroopa Liit on olnud äh, liiga paljulubav Ameerika Ühendriikide suhtes, rääkides tõenditest. ma arvan, ongi, on äärmiselt vajalik, et läbirääkimiste mandaat peaks olema avalik, sest kokkuvõttes on tegemist meie andmetega, samuti peaks olema avalik. läbi, käimasolevate läbirääkimiste mandaat Euroopa Nõukoguga ja kui kok-, ja kokkuvõttes tuleks arvamus esitada Euroopa Kohtule enne, kui me oma nõusoleku anname. aitäh, proua Strik Roheliste poolt ei ole siin. proua Randke. aitäh, esimees. me oleme mõlemad koordinaatorid. see võib teie jaoks asja muuta keerulisemaks, vabandan juba ette. aitäh, et tulite, libekomisjoni proua volinik. ja nagu olete öelnud meil on ees palju tööd selles vallas. tahaksin teid julgustada, isegi kui mõned ülesanded tunduvad keerukad või vastuolulised, ärge andke alla, me peame tõesti oma töö ära tegema ja minema kaugemale eelmisest ametiajast. ja mõned märkused nende teemade kohta, mida mainisite ja võib-olla rõhutaksin ka teisi küsimusi, õigusriigi mehhanism, saan ainult toetada üleskutset Ähm, mis on komisjoni teatises, see ei lähe piisavalt kaugele. sõltumatud ekspertide küsimus ja rakendusala, samuti põhiõigused. meil on vaja avatud arutelu siin komisjoniga ja võib-olla küsimus, mainisite õigusriigi puudujääkide instrument eelarve osas, kuidas need kaks instrumenti omavahel siduda, sest meie jaoks peaks siin olema otsene seos Euroopa Liidu vahendite ja õigusriigi rikkumiste vahel liikmesriikides. võrdse kohtlemise direktiiv väga tähtis, et Soome eesistujana juba tegu, tegeleb sellega, loodetavasti ka komisjon toetab seda täielikult. on lausa häbiväärne, et pärast ühteteist aastat Euroopa Liit ei ole suutnud sellega midagi ette võtta. ja üks konkreetne asi, mida komisjon võiks juba teha, näit-, näidata oma valmisolekut võitlemaks diskrimineerimisega LGBT, LGBTI strateegia järgmise ametiajal. ja mul oleks väga hea meel, kui te julgutaksite järgmist komisjoni sellega tegelema ja viimane märkus, oleme näinud positiivseid arenguid komisjoni presidendi ettepanekutes Istanbuli konventsioon, soopõhine see vägivalla direktiiv võib-olla Äh, saate öelda, kas komisjon juba praegu kavatseb äh, midagi selles vallas, see oleks äärmiselt tähtis, aitäh. aitäh, äh, proua Tardino, ID nimel. suur tänu, esimees, suur tänu, proua volinik, teie sõnavõtu eest, tänan tulemast. rääkisite tervest reast olulistest tähtsat ja huvitavatest teemadest, mina rääkisin justiitsvaldkonnast aprillikuus esitasime õigussüsteemide hinnangu, õigusmõistmise kvaliteedi hinnangu Euroopa Liidus ja sellest raportist nähtub, et pikaajalised probleemid mõnikord kestavad protsessid väga kaua liikmesriikides. ja, ja samuti kohtute korruptsiooniga on probleeme usaldus kohtusüsteemide vastu on kahanenud kõikides liikmesriikides, see on väga murettekitav, sest see on äärmiselt oluline õigusriigi kontekstis. seega minu küsimus, kuidas hindate neid tulemusi, millised on meetmed pärast komisjoni raportit ja millised on prioriteedid, millega peab tegelema järgmine volinik selleks, et äh, liikmesriigid täidaksid eesmärgid mille oleme endale seadnud ja mida kodanikud väga ootavad. härra Procaccini, Jetser. aitäh, esimees, tere tulemast volinikule, tere, aitäh sõnavõtu eest. ma täheldan, et vaatamata väga erinevatele teemadele, mida puudutasite, et kõnelused Äh, tulevad süstemaatiliselt tagasi õigusriigi teema juurde ehk siis artikkel seitse juurde. selle teema puhul peame tõesti asuma mõtlema. Helsingi kohtumisel nägin, et pidasite oluliseks õigusriiki, kuid mitmel korral rõhutasite, et see mõiste on problemaatiline seda keerukust on ära kasutatud selleks, et ära kasutada õigusriiki poliiti-, mõist-, kui mõistet poliitilises vallas. mida kavatsete täna teha? kas äh, võiks olla tabel, kus on head ja halvad? kas äh, teie tõlgendus on äh, politseilik õigusriigist? mina tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et see kõik võib muutuda instrumendiks, mis on suunatud vähemuste vastu. täna poliitilised vähemused, kaasa arvatud Euroopa Parlamendis, võivad homme saada enamuseks ja vastupidi. nii et ma sooviksin, et te oleksite eriti ettevaatlik. kuue esindajana Korneli Ensti ma siin ei näe, võib-olla härra Peltier, proua Peltier, proua Peltier. aitäh, härra esimees, aitäh, volinik, sõnavõtu eest tahtsin juhtida teie tähelepanu kaitseõigustele, sest on uued instrumendid kohtukoostöö vallas ja meil on küsimus nende õiguste suhtes, mis tuleks tagada kõikjal Euroopas. Te teate, et Euroopa Liit on vastu võtnud kuus direktiivi kaitseõiguste osas, hinnatakse ülevõtmist liikmesriikides, aga küsimus on lihtne. kas võite öelda, millised on tulemused ja kui teil need tulemused on, kas on edusamme vaja teha, kas on lünki vaja täita ja kas on ka kuupäev esimeseks raportiks ja mida soovitaksite järgmisele volinikule, aitäh turn...! aitäh, proua Beltsei ja nüüd on sõna tagasi volinikule võib-olla kümme minutit, et vastaksite koordinaatorite küsimustele ja siis anname sõna ülejäänud liikmetele, sest meil on siin väga palju liikmeid, kes sooviksid sõna võtta. kui soovite, siis kümme minutit. really... härra juhataja, see on tõesti väga keeruline ülesanne. Äh, äh, kümme minutit siis. mõnikord, et mida rohkem me oleme poliitikas, seda pikemalt me räägime, ka minul on mõnikord raske lühidalt väljenduda, aga ma annan endast parima härra Petersi küsimust, mis puudutab äh, andmekaitse üldmääruse GDPR-i hindamist äh, ja te mainisite ka erasektori akti, see ei ole erasektori akt, vaid digi, digisektori akt, äh, kui me nüüd ikkagi samast asjast räägime. ja mis puudutab meie uut Euroopa presidenti ja arutelust Euroopa Komisjonis, siis see küsimus äh, on alati, et äh, mida reguleerida, mida mitte reguleerida digitaalses maailmas, see digiüleminek, äh, tehisintellekt, äh, need on kõik väga palju tõotavad asjad, palju kasu inimeste jaoks, aga on ka palju riske ja kaasseadusandjad peaksid reageerima nendele. üks küsimustest, millele tuleks vastata, on, et kas avada või mitte nõndanimetatud e-kaubanduse direktiivi, milles räägitakse IT-platvormide mitte vastutusest sisu eest. see on ähm, üldreegel. ja see küsimus tõusetub mitmel moel ähm, ja me oleme ka sellega tegelenud, oleme palunud eemaldada platvormidelt äh, vihakõne, terroristliku sisu, lapspornograafia, aga on ka terve rida teisi asju, mis nõuaksid põhjalikku analüüsi ja vaadata, et kas on võimalik äh, saavutada midagi vabatahtlike skeemide kaudu või IT-sektori sotsiaalse vastutuse kaudu või panna seaduslik vastutus sisu eest aga küsimus ei ole ainult sisus, ma arvan, et see erasektori akt võib puudutada ka digitaalset maksustamist või muid aspekte, mis on seotud digivaldkonnaga. ma ei tea küll, mis on meie tulevase presidendi plaan ja see on pigem küsimus uuele komisjonile käesolev komisjon äh, käitus väga ettevaatlikult, me ei tahtnud üle reguleerida seda valdkonda, samas ka mitte päriselt avatuks jätta. ja me räägime päris palju ka õigusriigist, äh, demokraatlikus õigusruumis äh, võivad kõik väljendada oma arvamust, kujutage ette, kui me keelame ära sõnavõtjate anonüümsuse, inimestel tekib probleem, ma tean, et ma pean tegema lühidalt ja küsimusi on palju, aga Euroopa Liidu reaktsioon digivaldkonnale saab olema kindlasti üks peamisi valdkondi järgmisele komisjonile ja ka teile. ja äh, Euroopa Prokuratuur kaks tuhat kakskümmend, kas see on reaalne? jah, äh, kui peaprokurör valitakse peagi sügisel sest äh, hetkel me teeme kõike, mida on võimalik teha, ilma et meil oleks olemas pereprokurör. Äh, kaasuste juhtimise süsteem, äh, otsime kohta Luksemburgis, tegeleme sisemenetlustega, liikmesriigid kritiseerivad meid väga, et komisjon ei peaks sellega tegelema, et see on prokuröride kolleegiumi ülesanne, aga me peame sellega juba praegu algust tegema, aga samas paljud asjad ootavad peaprokuröri ametisse määramist. nii et ma loodan, et edasiminek tuleb, eriti nõukogus. andmete jagamine VKE-dele, B2B, see võib-olla nõuaks eraldi pikemat arutelu, aga kui rääkida andmekaitsest VKE-de puhul siis siin on endiselt palju asju, mis vajavad selgitamist, sest äh, GDPR-is eristatakse ettevõtjaid, mille jaoks andmetöötlus on nii-öelda põhiettevõtlus, ehk äh, kes teenivad raha sellest, et kasutavad inimeste eraandmeid ja teised jällegi, kes nii-öelda müüvad leiba, juuksurid ja nii edasi kes tegelikult ei teeni raha inimeste andmetest. Neid kahte tuleb eristada ja see on ka pidev arutelu andmekaitseasutustega, et me peaksime olema selged VKE-de suhtes ja mõistvamad. seetõttu komisjon lükkab tagant sertifitseerimist, käitumisjuhendeid erinevates sektorites. Londoni uuring, ma ausalt öelda pean tunnust tunnistama, et ma ei ole seda lugenud, pean sellega tutvuma, proua Sippel äh,, rassismi, ksenofoobia vastane võitlus ja millised on meie kohustused, need on suured. ma tulin komisjoni aastal kaks tuhat neliteist ja mõistsin, et hakkan vastutama põhiõiguste eest Euroopa Liidus. ma tõesti ei mõistnud tol hetkel, et see saab olema nii ebapopulaarne, nii vastuoluline, nii ohtlik ja samas nii vajalik, et sel, nendel teemadel räägitaks. mul on väga häid andmeid IT-sektorist äh, vihakõne kohta, äh, rünnakud erinevate inimeste vastu, mitte sellepärast, äh, mida nad teevad, vaid kes nad on, rünnakud nende nahavärvi, seksuaalse sättumuse pärast ja see on tõesti tülgastav, mis internetis vahel toimub ja mõnedest liikmesriikidest toimub see ka väljaspool internetti ja need kaks on omavahel seotud ja seetõttu meie survestame IT-sektorit kõrvaldama vihakõne. Ehm, vihakõne on digitaalne eh, viha, mis võib tekitada ka vägivalda ja viha tegelikus elus. ja küsimus on ka diskrimineerimises mis erinevates sektorites on kasvamas, ka haridusvaldkonnas äh, näiteks. ja seetõttu ma tõesti soovin äh, tugevalt äh, lükata tagant võrdsete õiguste direktiivi vastuvõtmist EBSCO-s sügisel. samuti on tarvis mõistlikku arutelu liikmesriikidega võimalike kulude üle, sest rahast rääkimine on paratamatu liikmesriikidel on erinevaid argumente, et kaasnevad kulud ümberehitustega ratastoolide jaoks ja nii edasi, ja et see on kõikehõlmav probleem ja seda ei saa lahendada vaid üks ministeerium, aga äh, kui tegemist on nii-öelda tugevdatud koostööga, milles võib-olla võivad, lepivad kokku vaid mõned liikmesriikidest, äh, nii et see on oluline teema ja seondub ka sellega, mida proua Sipel ütles äh, ksenofoobia vastase võitluse, rassismi vastase võitluse kohta ja ka seos sellega, mis toimub Poolas. Äh, politseidirektiiv, seal on oma äh, kaitseklauslid olemas, ma pean tutvuma ka uute uuringute mm, tulemustega põhjalikumalt, nii et saame ehk vastata teile kirjalikult, siis on vastus konkreetsem ja ajakohasem. privaatsus, kuidas välja selgitada, et ettevõtjad järgivad reegleid, neid kontrollivad nii äh, kaubanduskojad kui ka õigusasutused äh,, ja Föderaalne Kaubanduskomisjon. Nad juba on peatanud mitteettevõtte osalemise Privacy Shieldis ja on Facebookile määratud trahv. süsteem toimib proaktiivsemalt kui alguses. jällegi me omalt poolt äh, survestame seda tugevalt ja oleme koostamas ja ootamas raportit oktoobris. artikkel seitse selgemad eeskirjad. kui vaadata, mis toimub ja kui me räägime Poola juhtumist, kus esimest korda kasutati artiklit seitse, pikka aega oli see asi komisjonis, pikk dialoog, kohtumised, kirjad ja mingil hetkel oli ilmselge, et see peab minema nüüd ministrite lauale see jõudis üldasjade nõukogu lauale, arutelud on kasulikud ja ka tähtsid. ma olen küsinud mõnikord, et kuidas artikkel seitse toimib, kui ei ole tulemust, aga protsess ja arutelu iseenesest on ka tähtsad. härra Lopes-Aguilar oli ise Helsingis eelmine nädal. justiitsministrid peavad hakkama ka arutama eh, liikmesriikides Äh, õigusriigi küsimusega seoses valitseva olukorra üle. sest kui on lüngad õigusriikluses mõnestest riikidest, siis ei toimi ka Euroopa vahistamismäärus, äh, hakatakse õõnestama vastastikust usaldamist, tunnustamist, see toob kaasa terve rea probleeme, süsteemseid probleeme terve Euroopa jaoks ja seetõttu me oleme seda teemat ka arutanud ja tahtnud teha mõningaid ettepanekuid, et see protsess oleks etteaimatav. vabandust, jah, ma räägin pikalt, aga see on oluline. ja esitati ka küsimus, et kas see on poliitiline või juriidiline küsimus. ma arvan, et see on samaaegselt mõlemat. ja seetõttu nii üldasjade nõukogu kui ka justiitsasjade nõukogu peab tegelema selle küsimusega. proua Sofi Intvelt äh, rahapesuvastane küsimus. see on üks suuremaid probleeme, Europoli hinnang oli, et igal aastal pestava raha kogus on võrreldav Euroopa eelarvega, üks protsent SKT-st ja kujutage ette mitte ainult ulatust, vaid ka seda, mis eesmärgil raha pestakse, organiseeritud kuritegevus, terrorism, korruptsioon, piiriülesed kuritegelikud võrgustikud, nende rahastamiseks pestakse raha. ja kui jällegi üks, kaks, kolm riiki jätavad oma kohustused unarusse, siis kogu Euroopa finantssüsteem satub ohtu ja ongi juba praegu ohus, sest äh, selliseid juhtumeid on olnud märgata. me mõtleme ka selle peale, et tugevdada Euroopa Liidu poolset järelevalvet, oleme rääkinud vajadusest määruse järele, rahapesu lahendatakse praegu direktiivide kaudu ja pean ütlema, et liikmesriikide lähenemisi on nii palju ja erinevaid ja seetõttu tulemused ei ole väga usaldusväärsed ja ei ole garanteeritud täielik järelevalve, seetõttu oleks äh, sobiv kehtestada määrus ja luua ka Euroopa organ, kes teostab järelevalvet, aga see on järgmise komisjoni ja parlamendi otsustada. teatis õigusriigi kohta nõrk ja mitte piisavalt laiaulatuslik ma tegelikult ootasin sellist kriitikat, me oleme arutanud neid teemasid põhjalikult ja on peatükk, kus on öeldud, et toimib sõltumatu kohtuvõim, on vaid üks sammas kogu süsteemist. Teiseks ka kodanikuühiskond, sõna- ja väljendusvabadus, sõltumatu ajakirjandus, riigihaldus mis ei äh, tööta, kui nii võib öelda, poliitilise diktaadi järgi. nii et meie eesmärk ei olnudki lahendada kõike, aga me tahtsime siiski koostada teatud hinnangu. miks me ei kaasa väliseksperte? meil on tarvis garantiid, et kui hinnang annab tulemusi, mille tagajärjel, millel on õiguslikud tagajärjed, tuleb algatada näiteks rikkumismenetlus, siis võidakse kahtluse alla seada ka äh, hinnangu legitiimsus. ja oli ka küsimus, et kas me kavatseme mõõta õigusriiki liikmesriikides. see ongi seotud küsimusega, et teatud määral on tegemist abstraktse hinnanguga. meil on kakskümmend kaheksa erinevat põhiseaduslikku süsteemi. ma olen viisteist minutit üle aja, ei, viis minutit olete üle aja, aga äh, väga paljud soovivad sõna, nii et oleksime tänulikud, kui jätate võimalikult palju aega ka meie liikmetele. ma olen kindel, et äh, tuleb küsimusi ka õigusriigi kohta, nii et ma saan ilmselt pärast edasi rääkida. Äh, siis äh, litigation fund, äh, vaidluste lahendamise fond, pean oma talitustega natuke konsulteerima täpsemalt sel teemal, aga ma tean, et me oleme teinud endast oleneva ka väärtuste programmis. arutame seda hetke pärast uuesti. mis veel palun andke nii palju äh, olulisi küsimusi. aga jah, ma eh, püüan ka need vastused hiljem sisse tuua. olukord on nüüd selline, et kakskümmend üks liiget soovib sõna. teen ettepaneku, et poolteist minutit saab igaüks sõna, siis on meil aega ka volinikul vastata küsimuste teisele voorule, aga on ilmselge, et me ületame ettenähtud aega ja peame järgmise päevakorrapunkti edasi lükkama, ehk ähm, äh, õigusemõistmise tulemustabeli arutamise, aga mm, praegune teema on siiski väga oluline, et me peame seda arutama, aga teen ettepaneku, et kõik peaksid oma sõna äh, kõneajast kinni, siis saavad kõik sõna. Äh, härra Satsalessus, palun esimeseks. Gracias, señor presidente, muchas gracias, señora komissar. ma tänan. aitäh, proua volinik. mina tahaksin rääkida eh, Euroopa kinnipidamise ja väljaandmise korraldusest. ja peab ütlema, et eh, rakendatud määruste ettekirjutuste arv osakaal on vähenenud viimastel aastatel. aga samas see dokument on konsolideerimata liikmesriikide õigusesse ja mida see toob kaasa meie öö, koostööle. ma ei hakka rääkima rikkumistest vastavalt artiklile kaks, aga on väga palju muidki rikkumisi. kas te äkki selle korralduse kohta ka ütleksite paar sõna. tähtis on, et kõik kohtud menetleksid neid määrusi ühtviisi. Euroopa Kohus on süüdistanud ühte liikmesriiki hooletuses. me tahame ju vastastikust tunnustamist tugevdada. samas ei taha kohtud asutuste pädevusse sekkuda, kui nad peavad menetlema selliseid eh, ettekirjutusi, määrusi. jah, tuli veel juurde sõnasoove. nii et eh, me peame nüüd joone alla tõmbama nimekirjale. et vastasel korral läheme ajast kõvasti üle. Need, kes on äsja valitud, teavad, et peaksid teadma, et volinik Jurova vastab kirjalikult nendele, kes ei saanud vastust korralikult oma küsimusele. meil on ka piiratud sõnasoovide arv, ainult võimalik rahuldada siin teises voorus. palun, härra Pidanov sorry, as a newcomer. <laughs> You forgive me, I guess. jah, vabandust, ütleb härra Vitanov. kasutan bulgaaria keelt, kui tohib. jah, kui ma nüüd õigesti aru sain möödunud nädala teatisest, siis hakkavad olema iga-aastased aruanded kõikide liikmesriikide kohta ja CVM-i hakkab see asendama, mida praegu kohaldatakse ainult Bulgaariale, Ruma-, Rumeeniale. ma tervitan sellist lähenemisviisi, sest sellega sellised kurikuulsad topeltstandardid me kaotame. ma tuletan teile meelde, et Bulgaariat ja Rumeeniat on väga kaua teistmoodi koheldud, see on vastuoluline poliitika olnud ja tulemusedki on vastuolulised, vähemasti Bulgaaria silmis Bulgaaria kodanikud usuvad justiits, ei usu eriti justiitssüsteemi. Bulgaaria on sellise usaldusväärsuse nimekirjas viimastel kohtadel ja CVM ei ole osutunud väga tõhusaks Eh, mehhanismiks ja mõned liikmesriigid on seda kasutanud ettekäändena, takistamaks Bulgaaria ja Rumeenia sisenemist Schengeni ruumi. jah, ja nüüd minu küsimus on, et millal CVM tühistatakse? Muchas gracias, presidente y muchas gracias, komissaria Jurova. Siempre es un... suur tänu, suur tänu, volinik Jurova äh,. Eh, aitäh selle töö eest, mida te olete viimastel aastatel teinud. Te rääkisite, et peab valitsema usaldus liikmesriikide vahel ja vastastikune mõistmine ja instrumendid, mis on meil justiitskoostöö vallas, peavad sellele kaasa aitama. aastal kaks tuhat neliteist parlament juhtis tähelepanu sellele, et Äh, Euroopa liikmesriikides mõnedes äh, on langetatud äh, kohtuotsuseid ka pisikeste rikkumiste puhul, mis ei ole olnud proportsionaalsed. ja ühe liikmesriigi ülemkohus on esitanud Äh, ka selle kohta järelpärimise Euroopa Kohtule. ja me oleme näinud, et olukord ei ole muutunud pärast aastat kaks tuhat neliteist, mis tähendab, meil on vaja ikkagi üle-euroopalisi kriteeriume kohaldada. liikmesriigid peavad ka ühiseid kriteeriume korralikult ellu rakendama. Äh, kas te olete ka komisjonis kolleegidega sellest rääkinud? tahaks ma küsida volinikult. tähtis on, et meil oleks hea koostöö ka põhiõiguste kaitsmisel Euroopa Liidus, et valitseks siin võrdsus ja tähtis on, et toimuks korralik rakendamine on vaja instrumente tugevdada ja reformida õigusalase koostöö vallas, et nad tõesti oleksid tõhusad. suur tänu, lugupeetud volinik Jurova. suur tänu nende võimaluste eest, mis meil olid teiega koostööd teha eelmise koosseisu ajal, dialoogi pidada. me teame, et topeltstandardite vastu võitlemine on olnud üks teie ülesandeid. jah, peale kvaliteetset mitte eh, kodukaupade, toidukaupade, lastekaupade, eh, mida me tahame ka Ida-Euroopas näha, on meil veel CVM, mis on ka topeltstandard, sest seda kohaldatakse ainult kahele liikmesriigile. aastaid Bulgaaria, Rumeenia on kuulnud lubadusi, et see diskrimineeriv mehhanism likvideeritakse. terve rida komisjoni aruandeid on olnud positiivseid ja ka mõned liikmesriigid, kes varem seda ei näidanud, on üles näidanud positiivset suhtumist ja on olnud lubadusi, et oktoobri lõpuks see mehhanism kaotatakse, kui komisjoni praegune koosseis lõpetab oma tegevuse. aga paraku ei ole muutusi olnud ja äh, nüüd räägitakse uuest õigusriigi kontrollimehhanismist, mis hakkab kohalduma kõikidele liikmesriikidele. ja nüüd äh, minul küsimus. komisjonilt tuli möödunud nädal ettepanek selle horisontaalse mehhanismi kohta ja Ursula von der Leyen on kinnitanud, et selline mehhanism tõesti kõikidele liikmesriikidele kehtestatakse. kas CBM sellega kaotatakse ja kas see tähendab, et septembrikuine seirearuanne jääb viimaseks? suur tänu, suur tänu, volinik olen rassismivastase ja mitmekesisuse interrühma aseesimees parlamendis ja ma tahaksin rääkida võitlusest vihakuritegude vastu. Te küll pisut seda puudutasite, aga tahaks üksikasjalikumalt seda käsitleda. tõendid näitavad, olukord liikmesriikides ei ole paranenud, vaatamata meetmetele. ja mõned sammud on tõesti astutud, neist on kasu olnud, aga need ei ole olnud piisavad ja ma arvan, et õigusaktide läbivaatamine on siin vajalik, tagamaks, et vihakuritegudega tõhusalt kõikjal Euroopa Liidus tegeldaks. ja vabaühendused on ka selle tähelepanu juhtinud ja ka Euroopa Liidu põhiõiguste amet on sellele tähelepanu juhtinud, et ei kaitsta piisavalt äh, äh, kuritegude ohvreid, kui te-, aluseks on olnud sooline diskrimineerimine ja seksuaalne profileerimine kas te tahate raamistikku läbi viia, läbi vaadata rassismi koha pealt ja ka mõelda ohvrite kaitsmisele, kui kõne ohvrid on seksuaalkuritegude soolise diskrimineerimise ohvrid? ja kas te ka rikkumismenetluse plaanite käivitada liikmesriikide vastu, kes neid otsuseid ei ole korralikult ellu rakendanud? jah, horisontaalne teema, diskrimineerimise vastane direktiiv, mis praegu on blokeeritud nõukogus. äkki te põhjalikumalt räägiksite viimastest sammudest, kui nõukogus midagi ei muutu, kas te olete valmis tegema uue ettepaneku ja kutsuma nõukogu vastu võtma öö, otsust, mis võimaldaks öö, tavapärase õigusloomelise menetluse kaudu selline õigusakt vastu võtta, et parlamentki saaks olla kaasatud kaasseadusandjana. nii et poolteist minutit, palun. proua Keller. Euh, proua Oorinik, aitäh, et leidsite aega. Äh, ja et te tulite meile rääkima oma tegevusest, kaks küsimust. rääkides rahapesuvastasest äh, võitlusest kas te selgitaksite, millised töösidemed on teil OECD-ga ja teiste organisatsioonidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes nende teemadega tegelevad, sest rahapesu on üleilmne probleem. rääkides isikuandmete kaitsest, kas äh, võiksite oma ametiaja lõpul, kus olete väga aktiivselt tegutsenud selles vallas, kas te võiksite meile välja pakkuda paar olulisemat mõtet tuleviku jaoks, mida tuleks teha selleks, et äh, kaitset äh, parandada, selleks, et kaitsta meie kodanike eraelu, aitäh. Breyer. härra Breyer, palun. ma tänan. suur tänu, volinik, minu küsimused puudutavad digiteenuste akti, millest te juba rääkisite mida te kavatsete välja pakkuda. meediaski on olnud juba äh, ideid selle kohta, mis võiks olla selle akti sisu. ma olen pisut mures, et see akt muudab äh, äh tegelikult internetis tegutsevad platvormid nagu politsei äh, uurimise objektiks, kontrolli aluseks ja oleme väga mures selle pärast. ja ebarealistlik riiklikud ajaraamid illegaalse sisu likvideerimiseks võivad olla väga koormavad VKE-dele ja nendele, kes mitte kommertsteenuseid pakuvad veebis. äkki te eh, kommenteeriksite? ja teine küsimus, eh, digiteenuste akt, kas ei peaks sisaldama ka sätteid selle kohta, kuidas anonüümselt kaitsta kasutada internetisisu, sest nii meil kaovad ohud äh, identiteedivarguseks. ja tehniliselt on see ju teostatav ja võib-olla siis ka rakendatav Euroopa Liidus ja süsteemide vaheline ühilduvus äh, digiteenuste akti üks aspekt võiks olla ühendada omavahel sõnumi saatmise teenused ja sotsiaalvõrgustikud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 aastal kaks tuhat kaheksateist, kui mul õigusti meenub, olite te ka siin ja me arutasime Cambridge Analytica skandaali, rääkisime er-, isikuandmete lekkest, miljonite eurooplaste andmed lekkisid ja te ütlesite, et kavatsete kindlameelselt selles vallas tegeleda asjaga ja tahaks teada, kuidas teie uuringud on nüüd kulgenud ja kas Euroopa Liidu kodanikud äh, saavad Äh, ka näha, et Facebookile tuleb trahv toimunu eest. ja teine küsimus, sama oluline. me nägime just eelarve projekti ja näeme, millised on rahaeraldised erinevatele ametkondadele aastaks kaks tuhat kakskümmend ühelt poolt komisjon ütleb, et ta võrdleb terrorismi ja inimkaubanduse vastu, teisalt sam-, kärbitakse eelarvet. Europolis ja Eurojustis on personali vähendamine. aprillikuus ei saa nad enam edasi tegutseda korralikult ja ei saa juurdelda juhtumeid, mis puudutab organiseeritud kuritegevust. aitäh, ütleb proua Tšinitsi. kõigepealt rahapesuvastane direktiiv. kuidas tagada koostöö Euroopa pangandusjärelevalve äh, vahel ja Euroopa Keskpanga seireüksuse vahel ja Istanbuli konventsioon. oleme eelmise koosseisuga sel teemal tublit tööd teinud. minu küsimus, milliseid meetmeid saab Euroopa Liit vastu võtta, ta toetamaks liikmesriike konventsiooni praktilise rakendamisega. nagu me teame, kõik liikmesriigid sellega ei ole tegelenud. ja millised õiguslikud instrumendid on vaja veel välja töötada Euroopa Liidus, et tõhusalt kaitsta soolise vägivalla ohvreid? eriti lapsi kaitsta, kes näevad seda vägivalda ja on traumatiseeritud selle pärast. veel üks küsimus. kaks tuhat kaksteist direktiiv kakskümmend üheksa, kas sedagi plaanitakse muuta, et tugevdada alaealisi lapsi, kes on kogenud vägivalda? ma tänan, volinik Jurov ütleb härra Franz, tänan südamest teid tehtud töö eest. minu küsimus on kuidas ja millal komisjon selle resolutsiooni, mis võeti vastu veebruaris ja nägi ette strateegiaraamistiku tugevdamist eh, integratsiooni vallas, mis puudutab eh, mustlasi. Eh, kuidas nüüd aasta kaks tuhat kaksteist järgselt nende teemadega edasi tegeletakse? Euroopa Liidu diskrimineerimise vastast poliitikat on vaja paremini ellu viia ja on vaja ka tõesti sidusaid, siduvaid kohustusi kui oma päritolu tõttu, et ollakse näiteks mustlane Kosovost, on diskrimineerimise ohver, siis ei ole see vastuvõetav. rünnatakse ähm, mustast perekondi. Äh, Bulgaarias on selliseid juhtumeid, samuti ulmis Saksamaal oli süütamine roomad ja sintid on Euroopas rühm, kes kõige rohkem kannatavad diskrimineerimise all, kellel ei ole võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele ja haridusele. meil ei ole eh, roomade probleemi, meil on rassismi probleem. ja lõpuks ometi on vaja piir panna sellele üheskoos. ma tänan, härra Fest. jaa ähm,, guten tag. Eh, tere päevast, proua Jurova. kaks küsimust kõigepealt, kas äh, ma sain vale mulje või äh, äkki äh, ma eksin, kui ma näen, et te ainult va vasakpoolsete küsimustele vastate. aga samas härra Pogacini ja teiste küsimustele te ei ole vastanud. ja kuidas see seondub teie ülesandega olla mitteparteiline komisjoni liige? mina olen ähm, naiste õiguste komisjonist, kas on ka ähm, andmeid selle kohta, et need riigid, kes Istanbuli konventsioonil on alla kirjutanud, ka statistiliselt äh, tõendatud andmeid saavad esitada, et koduvägivald on hakanud neil vähenema või on koduvägivald sama kõrge kui enne Istanbuli konventsiooniga liitumist nendes riikides? please. Uh, first of all ma..., äh, proua Špurek, suur tänu kõigepealt tubli töö eest, mida te olete teinud, proua volinik, viimasel viiel aastal ja nüüd on vaja auahnete poliitikatega edasi liikuda, need on väga vajalikud ja tahaksin juhtida tähelepanu kahele valdkonnale, mis on väga tähtsad koduvägivald, vägivald naiste vastu, Euroopa Liit peab jagu saama äh, raskustest ja liituma Istanbuli konventsiooniga ja peab saama ka reguleerida nende kuritegude puhul Euroopa Liidu tasandil. kataloog artiklis kaheksakümmend kolm on seotud ka Bassarel klausli aktiveerimisega. kas komisjon juba praegu on valmis töötama sellel teemal ja diskrimineerimise vastane horisontaalne direktiiv ei ole mingit õigustust ebavõrdse kohtlemise puhul, kui kõneks on puuetega inimesed või seksuaalvähemused. aasta kaks tuhat neliteist direktiivile te viitasite siin, aga aasta on kaks tuhat üheksateist ja on vaja tegutseda. mis teie arvates äh, on võimalik ära teha veel enne, kui uus komisjon tööle asub. ma tänan, suur tänu, volinik, ütleb härra Magid, me kõik oleme nõus sellega, et on vaja raamistikku, mis oleks usutav eh, ja aitaks meil võidelda terrorismi finantseerimise ja rahapesu vastu ja ainult nii on võimalik kaitsta meie finantssüsteemi ja tagada finantsstabiilsus Euroopa Liidus aga eeskirju ei ole kõik pangad kõikides liikmesriigis ühtviisi korralikult ellu viinud. ei saa lubada, et meil on mõned nõrgad lülid Euroopa Liidus, mida kurjategijad saavad ära kasutada. palun rääkige sellest, mida annab ära teha, et kõik Euroopa liikmesriigid eeskirju koha peal rakendaksid ja soovime edu teil uuel komisjonile ka edukalt selle teemaga tegelemiseks. samuti vara, vihakuriteod. jah, meil on eeskirjad olemas, aga ainult murdosa sellise vägivalla ohvreid e, teatavad kuritegudes enda vastu ja neid ei menetleta. kuidas tagada, et ka politseijõud Euroopa Liidu liikmesriikides suudaksid nende teemadega tegeleda? Much, suur tänu, ütleb härra Pitšik. suur tänu, proua volinik teile, mina olen siin parlamendis uus saadik ja ma arvan, et me tahame teha tulevikus tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga. aga kaks küsimust ka minult Te väga palju rõhku panete võrdsetele võimalustele ja õiglusele ja üks teema, mida ma tahaksin puudutada, mis on väga delikaatne, oli minu kampaania ajal, kui ma kandideerisin siia parlamenti, nimelt äh, topeltstandardid toodete puhul, mis ringlevad meie ühtsel siseturul. Äh, president Juncker paar aastat tagasi tõstatas selle teema. ma tean, et tegemist on teemaga, millega komisjon on tegelenud. ja minu palve teile, kuidas teie hindate saavutatut ja millised on järgmised sammud, et tõesti oleks tagatud õiglus ühtsel siseturul ja meie kodanikud saaksid ühesuguse kvaliteediga tooteid, ükskõik kus nad siis elavad Euroopa Liidus. ja teine suur küsimus, see on andmekaitse üldmäärus, küsimus on järgmine kuivõrd valmis me oleme tegelema tagajärgedega, mis on mm, lepinguta Brexiti puhul. proua Paali, ma tänan, mul on hea meel teid jälle siin kõiki näha. ja tahaksin ka rõhutada, kuivõrd tähtis on õigusriigi teemadega tegelemine jälle. jah, tõesti, see ei ole ainult justiitsküsimus, see on ka poliitiline küsimus, olen teiega päri. sest see ei olnud päris nii selge, kui me, toimusid intervjuud Ursula von der Leyeniga. samuti see on ka vastastikuse usalduse küsimus ja millised tagajärjed äh, on õigusriigi põhimõtte rikkumisel usaldusele. võib-olla puudutate seda ja ka e-tõenditest räägite natuke lähemalt. Thank you, Mr Lagodinski härra Lagolinski. So much um,, thank you, chair uh.... suur tänu. meil on hea meel selle üle, et saame siin arutleda õigusriigi üle, aga tahtsin juhtida tähelepanu ühele, ühelt poolt me räägime õigusriigist, aga siis räägime e-tõenditest ja digitaalküsimustest teiselt poolt. Neid asju peab käsitlema koos. kui me vaatame, kuidas on lood e-tõenditega siis tõesti on jultumat, jultunud õigusriigi põhimõtte rikkumist näha e. E-tõendite menetluse eeskirjad, nagu teie need välja pakkusite, tähendaksid seda, et me automaatselt e, anname e-tõendeid teistele riikidele, kui nad seda paluvad. samas arreteerimismääruse kontekstis tekib olukord, kus ei saa koostööd teha Euroopa Liidu siseselt riik, liikmesriikide vahel, sest mõned riigid ei pea kinni õigusriigi põhimõtetes. kuidas e-tõendite puhul see huvide konflikt lahendada? samuti klassifitseerimise probleem andmetega. see on täiesti teistsugune instrument, mis meil varem on olnud selle kohta ja see tekitab segadust õigusriigi põhimõtete mõistmisega digitaalajastul veel oleme mures Euroopa Liidu ja USA vahelise leppe pärast. kuidas äh, kavatsete äh, andmekaitse üldmääruse artikli nelikümmend kaheksa ja kuus rikkumistega tegelema hakata selles kontekstis? ja parempoolsetele kolleegidele vastuseks on selged normid õigusriigi vallas, see ei ole midagi abstraktset, lugege Euroopa Kohtu lahendeid selle kohta, aga ta üldse ei huvitu sellest, paistab mulle. on olemas selged normid õigusriigi vallas ja ärge saa öelda, et tegemist on mingi abstraktse kontseptsiooniga. proua Strugaro. ma tänan, tere tulemast, volinik. kõigepealt tänu teile tubli töö eest selles koosseisus ja ma kasutan ka võimalust ja tänan teid selle eest, olete niivõrd pühendunud õigusriigi põhimõtete järgimisele. mina olen Rumeeniast, tänan seda oma riigi seisukohast, paljud meie kodanikud tõeliselt hindavad teie tegemisi ja ma arvan, et uus õigusriigi mehhanism saab olema sama tugev nagu CVM oli meie liikmesriigile selged kriteeriumid on paigas, aga Schengenist hoiab meil eemal poliitiline ebastabiilsus ja hiljutised rünnakud õigusriigi vastu, mis tulenevad valitsevalt koalitsioonilt. ja kõigepealt Euroopa Liidu liitumine inimõiguste konventsiooniga, kas siin on uut informatsiooni? aega on läinud pärast Euroopa Kohtu otsust aastal kaks tuhat neliteist siin ja teine küsimus puudutab mm, üldise andmekaitsemääruse raamistiku. eile jah, komisjon võttis vastu aruande ja käsitles seda, et kuidas see uus õigusakt on toiminud viimase aasta jooksul Rumeenias. kasutatakse seda õigusakti kurjasti ära selleks, et kärpida meediavabadusi. ja esimene öö, juhtum on olnud selline, et on uurivaid ajakirjanikke sunnitud oma allikaid avaldama ja teisel juhtumil ei antud juurdepääsu ähm, ajakirjanikele avaliku sektori käes olevale informatsioonile, viidati määrusele. härra Papadakis. Äh, mul on ka üks küsimus, see puudutab Euroopa äh, suhtumist äh, näiteks Poolas. Äh, te ütlesite, komisjon teab, et mõnedes liikmesriikides on seadusi, mis keelavad kommunistliku mineviku sümbolite kasutamist aga iga liikmesriigil on selja taga oma ajalugu, on tulenevalt sellest oma lähenemisviis. ja tihtipeale fašismi ja kommunismi võrdsustatakse mõnel pool ja nii need asjad ei saa käia. kui siin räägiti Poolast, et justiitssüsteemiga on seal probleeme siis see kõik on loomulikult huvipakkuv, aga kommunismi vastased eh, seadused, mis selles riigis eh, eksisteerivad. Ukrainaski näiteks kommunistlik partei keelustati, nii et kõik see, mida me kuuleme, on tegelikult väga silmakirjalik. jah, meil on kodanike Euroopa programm liikmesriikides, mida me toetame, aga samas inimõiguste eest seistakse ainult siis, kui kellegi huvid on selle taga. ma arvan, et tuleb ikkagi vaadata, et iga liikmesriik saaks ise oma lähenemisviisi kasutada. siin aga edendatakse antikommunismi ja nii need asjad ei tohiks olla. meie nõuame, et kõik kommunismi vastased menetlused lõpetataks. По отношение на България, Европейската комисия констатира липсата на ефективна съдебна система и корупция по високите етажи на властта. Mis puudutab Bulgaariat, siis Euroopa Komisjon on juhtinud tähelepanu sellele, et seal esineb korruptsioon väga kõrgel tasemel. Euroopa komisjon on selle kõik teadmiseks võtnud, aga samas korruptsioon üha süveneb. ja ka äh, prokuratuuri tegevust ei ole muutunud vaatamata Veneetsia komisjoni soovitustele. kohtusüsteem tegeleb poliitiliste korralduste alusel ega allu kellelegi teisele hiljuti Bulgaarias leidis aset ka pretsedenditu andmete häkkimine, maksuameti andmed, mis puudutasid äh, miljoneid inimesi, lekkisid. kogu riigi andmed lekkisid ja kes on vastutav selle eest? kes on vastutav nende lünkade eest, mis on meil infoturbes? ja kuidas see mõjutab meie liikmeks olemist Schengenis? tehisintellekt. kas te olete selle teemaga alustanud tegelemist? paljud arvavad, et see mõjutab äh, põhiõigusi, õigusriike, tarbijaid väga sügavalt. tänan, see oli väga lühike ja asjakohane. ja lõpetuseks härra Jaki suur tänu, härra esimees, proua volinik, loomulikult äh, proua volinik rääkis palju õigusriigist ja selle põhimõtetest, aga üksikasjadesse laskumata, see kõik oli väga professionaalne, väga poliitiline, iga kord, kui ma küsin, mis on õigusriigi põhimõtete rikkumine, öeldakse mulle, et kohtunike nimetamine Poolas on politiseeritud kuidas neid nimetatakse, tuletan meelde, on nõukogu, kus on kohtunik, liikmeteks kohtunikud, kes nimetavad uued kohtunikud. hetkel, kuidas Saksamaal kohtunikke valitakse, on viis kohut, kus tegemist on komisjoniga, kes kohtunikud nimetavad, osaliselt poliitikud, osaliselt ministrid on selle liikmed. Poolas nimetatakse kohtunikud oma kolleegide poolt, seda nimetatakse politiseerituks, aga Saksamaal poliitikud nimetavad äh, kohtunikud ja see ei ole justkui politiseeritud. proua volinik, kas te võiksite üksikasjalikult seekord vastata minu argumendile? sest äh, väga palju räägitakse üldsõnaliselt kõigest, aga oleks ka huvitav kuulda äh, juriidilisi argumente, nii palju kui võimalik, aitäh! kas keegi soovis veel sõna? Ah, kasutan vale mikrofoni, olen uus liige, räägin, võtan esimest korda ka sõna. ütleb proua Kanko, tahaksin tänada volinik Jourovat, mul on juba olnud võimalus teiega koostööd teha naiste õiguste vallas, küsimus on mul väga lühike ja lihtne. ma kujutan ette, et ei ole sugugi mitte lihtne koostööd teha kõikide liikmesriikidega. rääkides naiste õigustest, tahaksin teilt täna kuulda, milline on olnud teie kogemus selle väljakutsega hakkama saamisel ja, ja rääkides ka liikmesriikide sõltumatusest ning mida peame tegema Euroopa tasandil. ja millist nõu annaksite oma järeltulijale komisjonis selleks, et oleks võimalik teha koostööd kõikidega selleks, et äh, kõige rohkem diskrimineeritud isikute ehk siis naiste vastane diskrimineerimine lõpeks. nüüd äh, Nad pälvisid libekomisjoni liikmete suure tähelepanu nii vanade kui uute ja arutelu oli, oli üsna kuum nüüd, kus kuum suvi on lähenemas. ja ootame nüüd vastuseid. alati on võimalik muidugi ka täpsustusi kirjalikult äh, esitada nende jaoks, kes on esitanud väga spetsiifilisi küsimusi. aitäh ah, te juba ette teile. suur tänu, see on ka minu jaoks hea variant, sest et ma ka ei ürita väita, et ma kõike tean. mõned küsimused äh, eeldavadki kirjalikku vastust. mõnikord on nad õiguslikku laadi küsimused. ja see eeldab väga täpset sõnastust nii et kui libekomisjon saaks need küsimused kokku korjata, millele mul vastata ei õnnestunud, ja kui saaksite meile need saata, siis vastame. alustan lõpust. sooküsimused. meil oli strateegia, mis puudutas erinevaid prioriteete. edusamme ei ole just väga palju tehtud, ma kahetsen seda ja pean seda ütlema. mõnede indikaatorite osas näiteks tööhõive, maksulõhe, naiste osalus institutsioonides, see kõik läheb väga aeglaselt edasi. aga ei saa millegiga kiidelda Euroopa Parlamendi puhul kolmekümne kuuelt protsendilt neljakümnele, siin on mingi edu, edu samm tehtud. aga minu soovitus naistele, naispoliitikutele eile kuulsime Theresa Mailt, Briti parlamendi ees seda. ta ütles, olge see, kes te olete. ma ei ole väga originaalne, kuid mulle väga meeldisid tema sõnad eile. Äh, üks vääri, väärkäsitlus, ma ütlesin, et õigusriik on abstraktne asi. ma mõtlesin seda tegelikult kahte moodi. üks on see et me ei saa mõõta kuidagi õigusriigi olemasolu liikmesriikides, nagu me saame teha näiteks eelarvepoliitikas riigi võla puhul. ja teine asi, see ei ole mitte lihtne ja paljud teist vist ka teavad, ei ole lihtne selgitada kodanikele, kes ei ole juristid, kes ei ole õppinud konstitutsiooniõigust, kes ei tunne neid asju, miks see on nii oluline mikspärast on põhimõte nii tähtis, et äh, valimiste võitja ei saa mitte kõike? see on põhimõte, millele tugineb demokraatlik ühiskond ja paradoksaalselt ei ole mul õnnestunud seda selgitada väga paljudele inimestele, miks see nii oluline on. võib-olla see on äh, kommunikatsiooniprobleem, kuid peame siin pisut edukamad olema. mõtleme ähm, haridusele dem-, millele, demokraatlikele põhimõtetele, millele meie ühiskond tugineb. et nüüd va-, vastasin väidetavalt kallutatult, vastasin nii, nagu ajapiirang lubas, mingit kallutatust ei olnud, vastupidi, mulle meeldivad äh, vastuolulised küsimused ja neid oli ka palju. tegeleme kõige keerukamate küsimustega, identiteedi küsimustega samuti. ja ja selles osas äh, on ka kompromissivalmidus tähtis, sellepärast mul on hea meel vastata ka ebameeldivatele küsimustele. proua Randke, äh, pean ikka vastama, ta küsis, mis on olukord õigusriigiga eelarve kontekstis. loodetavasti see võetakse vastu. seos õigusriigi ja eelarve vahel on vägagi konkreetne menetlus on tasakaalustatud, nii et ma usun, et see kõik läheb läbi õigusloomelise protsessi. Istanbuli konventsioon küsiti ka koduvägivalla kohta, naistevastaste ja lastevastase vägivalla kohta. Istanbuli konventsioon, selle rakendamine, selle ratifitseerimine kõikides liikmesriikides, et see kõik vii-, näis, et Euroopa Liit ühineb konventsiooniga, kuid seda kõike ei ole juhtunud. see ei ole olnud edulugu. ja ausalt öeldes ma olen küll ürit-, üritanud seda läbi viia, aga aga tegemist on liikmesriikide suveräänsusega, pean seda austama. üritasin ka selgitada mõnedes liikmesriikides, miks Istanbuli konventsioon on kasulik õigusakt tulevikus võiks ehk mõelda, kas ei võiks olla spetsiifilisi õigusakte, mis oleks seotud äh, konkreetsete kuritegudega komisjoni presidendikandidaat ütles ka, et ta soovib midagi selles vallas ette võtta, aga te teate ju, kui tundlik see kriminaalõiguse osa on, et on alati, kui tohib nii öelda, alati on võitlus Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel selles osas, mille, mida peaks Euroopa Liidu tasandil reguleeritama nii et ma arvan, et ole, see mõte iseenesest oleks seda väärt, et kaaluda uusi õigusakte, sest Istanbuli konventsiooniga ei saa olema tulevikus ka lihtne. Äh, justiitstulemustabel, äh, CVM, võrdluskriteeriumid, neil on erinevaid instrumente selleks, et hinnata olukorda liikmesriikides. artikkel seitse on äh, viimane vahend, kui me näeme, et süsteemselt rikutakse õigusriigi põhimõtteid vanades liikmesriikides. meil on justiitsvaldkonna tulemustabel, keegi küsis selle kohta, meie jaoks on see väga kasulik instrument, kus me mõõdame seda, kui tõhus, kui kiire ja seal on veel muud äh, just valdkonna indikaatorid ja mõned väga kasulikud nagu sõltumatus ja, ja õigussüsteemi kvaliteet see tekitab justiitsministrites igal aastal äh, adrenaliini tõusu, sest see, kuidas äh, näha, kuidas kodanikud näevad, kuidas ettevõtted näevad, äh, see kõik on väga tundlik teema. siin on teatud seos ka inimeste umbusaldusega õigussüsteemi vastu ja see, see on seotud ka sellega, kuidas poliitikud väga kergesti võivad rünnata õigussüsteemi kui usaldust on vähe, siis on lihtne õigussüsteemi rünnata, mingit riski ei ole, sest inimesed toetavad teid. nii see on, olen näinud mitmetes liikmesriikides. rünnakud äh, õigussüsteemi vastu on äh, väga populaarne tegevus mõnedes ühiskonna osades. ja sellesse tuleb tähelepanelikult suhtuda. Äh, nüüd tulemustabel tahaksime kaasata rohkem Äh, valdkondi kriminaalõiguse vallas eriti. nüüd kolmas süsteem on riigipõhised soovitused. me kasutame seda, miks? see on seotud majandusega, aga ka muidugi kohtusüsteemiga. kohtusüsteemil on tohutu mõju riigi majandusele nüüd meil on uus õigusriigi iga-aastane läbivaatamise mehhanism, meil on CVM kahes riigis, Bulgaarias ja Rumeenias. Äh, võin ainult üle korrata, mida Jean-Claude Juncker ütles, et äh, CVM peaks lõppema siis, kui riigid viivad reformid lõpule ja jälgivad soovitusi see töö on intensiivne komisjoni ja vastavate riikide vahel. ma isiklikult olen korduvalt kõnelenud justiitsministritega ja prokuröridega sellest, kuidas komisjon saab abiks olla, mõned asjad on veel vaja ära teha ning oktoober kaks tuhat üheksateist ei ole veel käes, nii et tuletaksin ainult meelde Jean-Claude Junckeri avaldust ja näeme, kuidas see siis jätkub. miks see on eriline. Rumeenia ja Bulgaaria suhtes on see mõnikord äh, diskrimineeriv, kuid see oli erikord, milles lepiti kokku liitumise hetkel ja see tuleb lõpule viia. nii et me näeksime reaalset edasiminekut, see on mõlemate riikide ja komisjoni huvides. nüüd vastastikune usaldus. see on samuti seotud õigusriigiga meil on instrumente, mis on sellega seotud ja sõltuvad sellest. Euroopa vahistamismäärus e, e-tõendid. selle kohta ka küsiti, kui me arutasime e-tõendeid nõukogus. see on alati kaks teemat. põhiõiguste austamine, kaitseõigused, nende inimeste kaitse, kelle, kelle andmeid võidaks kasutada uurimisel. samuti IT-ettevõtte kaasamine mõne teises liikmesriigis, ausalt öeldes mulle ei meeldi see, kuidas see praegu läheb. sest praegu IT-ettevõte peab edastama andmed ja nad võivad seda teha või mitte, see on vabatahtlik. vastavalt sellele, kas, kas ettevõtte juht magas öösel hästi, ma pisut liialdan, aga, aga mõt-, see ei meeldi mulle. nii et põhiõiguste osas peame olema väga tähelepanelikud ja me ka teame, et see mehhanism töötab ainult siis, kui liikmesriikide vahel on elementaarne usaldus, mida me hetkel öelda ei saa, sest on olnud väga tuliseid arutelusid. rääkides Ameerika Ühendriikidest, üle-euroopaline või äh, kokkulepe Ameerika Ühendriikidega, nüüd ma kuulen, et Ameerika Ühendriigid nüüd valivad välja mõned riigid. ma pean ütlema ei Euroopa Liit on ala, kus me tagame täpselt samad standardid. kuid see, selleks tuleb kõvasti vaeva näha. nüüd hüppan küll ühelt teemalt teisele, sest ma tunnen siin teatud vibratsioone. ei, siin on head vibratsioonid. palju meil aega on? tegelikult me oleme ajalimiidi ületanud, see asi on selge, aga aga äh, vabandame järgmise e- kõneleja ees, mis on täpselt, täpselt see üks teema, mida me arutame õigusmõistmise tulemustabel. vastastikune usaldus ja kok-, ja instrumendid. Euroopa kohtupraktika on väga selge Äh, nõutakse kõrgete standardite rakendamist kõikjal ja peame seda väga tõsiselt võtma ja liikmesriigid peavad tegema rohkem. ning lõppkokkuvõte Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel äh, e-privacy cloud act. proua Intvelt tahtis, et Euroopa Kohus võtaks seisukoha selle üle. see on õiguslik küsimus, millega peame tegelema sinna hetkel jõudnud veel ei ole. CVM, üritasin juba vastata. kinnipidamise ja võrdsuse küsimused. proua Pagasaur Tundua. pean rohkem harjutama nimede ütlemist, ütleb volinik äh, mõne määral juba vastasin põhiõigused kinnipidamisel, see on väga suur teema, peamiselt liikmesriikide pädevuses. Nemad peavad täitma Euroopa Inimõiguste Kohtu nõudeid. meil on olnud pikad arutelud justiitsministritega kinnipidamistingimuste osas, alternatiivsete karistuste osas. minu ettepanek oli kasutada rohkem Euroopa Liidu rahastamist, selleks meil nüüd aega ei ole kuid väga konkreetselt ma ütlesin, kust seda raha võiks saada. Äh, kuulen et liikmesriikidelt, et äh, vanglatesse investeerimine ei ole populaarne. parem oleks investeerida koolidesse ja haiglatesse, ma saan sellest aru, ma olen ka ise poliitik olnud, aga on teatud standardeid, mida tuleb austada. on võimalusi kuidas Euroopa Liidu rahastamisest äh, seda toetada, selleks et olukorda parandada liikmesriikides, et vastastikuse usalduse instrumendid võiksid toimida e. e-tõendite juurde tagasi tulles ja andmevahetuse juurde, meil on nüüd kolm instrumenti hetkel, mida kasutame kriminaalõiguses, vastastikune õigusabi, kui kohtunik soovib koostööd võtab see kümme kuud keskmiselt aega selleks, et mingi vastus saada. kui kasutatakse Euroopa uurimismäärust, sada kakskümmend päeva. nüüd meil on tagatised äh, põhiõigustele, kahtlusaluste ohvrite õigustele, era, nende andmete kaitseks. meie pakume välja instrumendi mis kriitilistel hetkedel võimaldab korrakaitsjatel saada seitsme tunni jooksul e-tõendid kümne päevaga. see on tõeline revolutsioon ja siin me peame olema väga ettevaatlikud põhiõiguste osas ja sellepärast kulus ka nii palju kui aega komisjonil, et seda ettepanekut ette valmistada. üle kahe aasta töötasime sellega Äh, valmis sai see aprillis eelmisel aastal üsna hilja, kui me tahtsime, et see oleks ähm, hästi ette valmistatud, oleme endiselt valmis läbi rääkima, kuid me tahame paremaid tagatisi, aktiivsemat kaasatust äh, rakendava liikmesriigi poolt ja nii edasi. kuid see kõik oli vajalik. põhiõiguste amet, äh, sotsiaalse, seksuaalse sättumuse põhised kuriteod me teeme kõik, mis võimalik läbi Põhiõiguste Ameti, kogume andmeid. Äh, rikkumismenetlused on käimas mitmete liikmesriikide suhtes äh, raamotsuse rakendamise osas, mis puudutab rassismi ja ksenofoobiat. kas komisjon soovib seda laiendada nüüd ka teistele äh, rühmadele? mitte veel, hetkel mitte, võib-olla järgmine komisjon mõtleb sellele. võrdsuse direktiiv, nagu ennist ütlesin, peame äh, jälle üritama, oktoober on järgmine võimalus. kuidas me teeme koostöös OECD ja teiste organisatsioonidega rahapesu osas proua Kellerile? muidugi teeme koostöös äh, FTA kontekstis see on tuumik, aga üritame rohkem teha Euroopa Liidus ja seda ka teeme. nii et üritame rakendada äh, õigusakte, neljandat, viiendat rahapesu vastast direktiivi ja reaalelus, kuidas on võimalik, et Eestis Danske panga harus kakssada miljardit eurot pesti seitsme aasta jooksul, keegi ei märganud. tõesti. seadusi on kõvasti emapangas Taanis on sama palju tohutult eeskirju, linnukesed äh, kontrolli osas on kõik tehtud, aga ikkagi on, oli see reaalsus, miks, kuidas see võimalikuks sai? peame saama vastused nendele küsimustele ja mõned on meil ka olemas. ja võtsime ka õppida, õppust nendest pangaskandaalidest, komisjoni raport võeti vastu eile, palun uurige seda, see on väga, seda on huvitav lugeda, uued trendid, anonüümsed tehingud, kodan-, kodakondsuse müük, kõik oleme, kõike seda oleme puudutanud, virtuaalraha ja kõike muud oleme ja peame tegema veel rohkemat, aitäh! I know it's, it's tough, there's, there's the time limit, it is always the jah, ma tean, et alati on aega vähe ja meie libekomisjonis on alati nii ja paluksin äh, otsad kokku tõmmata paari minuti jooksul ja ülejäänud osas võite vastata kirjalikult. DigiConnect, äh, ma ei tea, mida nemad planeerivad, loomulikult mul on oma visioon, aga ma ei taha äh, segadust tekitada teis ja partnerites, ähm, et Vera Jurova visioonid, kes ei tea, mida ta järgmiseks tegema hakkab. DigiConnect tegeleb sellega. Äh, suurim trahv Cambridge Analyticale oli pool miljonit naela Ühendkuningriigis, uurimine endiselt käib, aga äh, äh, selline madal trahv näitab, kui problemaatiline see on. Cambridge Analytica puhul äh, tuleb äh, kohaldada reegleid enne GDPR-i. siis horisontaalne direktiiv, koduvägivald, sellest rääkisin toodete topeltkvaliteet ja standardid. see on suur teema tarbijakaitsepoliitikas ja see peab jätkuma. seadusandlus on kompromiss. Äh, kahesugune kvaliteet on keelatud, kui ei ole just mingit olulist põhjust, näiteks tehnilised standardid, mis võivad olla riigiti erinevad, aga komisjon koostas metoodika toiduainete testimiseks, andis kaks miljonit eurot testimiseks ja avaldas õiguslikku arvamust, et juba praegu on tegemist ebaausate kaubandustavadega ja on võimalik karistada. nüüd liikmesriikide inspektsioonid jätkavad testimist. me oleme äh, nii-öelda häbimärgistanud neid brände, kes äh, ei täitnud nõudeid ja toidu- ja joogitööstusega toimub tihe arutelu brändi esindajatega. meie omalt poolt teeme nii palju, kui saame, aga nüüd siseriiklikud inspektsioonid peavad tegelema edasi. tuleb uus määrus, mis aitab tõhustada tarbijakaitseasutuste piirialast, piiriülast koostööd. ja nad peaksid lihtsalt tõhusamalt nende asjadega tegelema aitäh äh, praegu minu poolt. suur tänu, volinik, suur tänu nende pingutuste eest ja loomulikult me kõik oleme teadlikud äh, ajalistest piirangutest ja alati on võimalik äh, täiendavalt vastata kirjalikult. Te tegelikult see arutelu kulges pikemaks, kui me olime plaaninud. Need, kes esitasid küsimusi kriminaalasjades õigusaluse koostöö kohta ja vahistamismääruse kohta. Te saate arutada neid ka järgmise päevakorrapunkti all, õigusemõistmise tulemustabel ja ülejäänud volinikud kes äh, konkreetselt vastutavad nende teemade eest, tulevad ka septembri alguses. asepresident Timmermans näiteks, kes tegeleb õigusriigiga, äh, neljandal-viiendal septembril äh, sessioon, volinik Abramopoulos, siseküsimused kaheteistkümnendal septembril. aga nüüd läheksime edasi õigusemõistmise tulemustabeliga, veel kord suur tänu, proua volinik, ja te ilusat suve teile!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 Läheme nüüd tänase teise päevakorrapunkti juurde, mis oli planeeritud neljakümne viieks minutiks, loodetavasti saame teha lühidalt, et siis jääks aega veel ka järgmise punkti jaoks, sest päevakorras on peale selle teema veel üht-teist. niisiis, äh, õigusemõistmise tulemustabel, need, kes ei tea, mis asi see on, siis äh, see peaks olema võrdlev infovahend, mis pakub andmeid äh, terve rea äh, näitajate kohta, mis puudutavad õigussüsteemide kvaliteedi sõltumatuse tõhususe hindamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides ja peamisteks parameetriteks on nimelt sõltumatus, kvaliteet ja tõhusus õigussüsteemis. ja seda vahendit kasutatakse aastast kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat üheksateist lisati veel näitajaid. eesmärk on äh, tugevdada õigust riiki Euroopa Liidus ähm, ja õigusemõistmise tulemustabel on üks osa Euroopa Liidu vahenditest äh, õiguste riigi tugevdamiseks ja äh, kohtureformi edendamiseks ja õigusriigi standardite äh, tugevdamiseks. eriti tege-, tekitab meis muret vastastikuse tunnustamise ja usaldamise kadumine, paljud lepingud põhinevad sellel ja see on sätestatud ka Euroopa Liidu toimimise lepingus ja seetõttu on eriti asjakohane enne suvepausi arutada selle instrumendi üle, eriti selle dokumendi üle, mis on meie käsutuses nüüd. ja see on siin ka meie komisjoni ruumis väljas. ja äh, härra Nicolas Bell saab sõna äh, komisjoni õiguse peadirektoraadist. palun, sõna on teil. aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed. ma olen tänulik selle kutse eest tutvustada teile kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabelit. Euroopa Liidu tulemustabel äh, toetub mitmetele näitajatele, mis hindavad äh, õigussüsteemide kvaliteeti, sõltumatust, tõhusust, see äh, kahe tuhande üheksanda aasta tulemustabel, mis avaldati aprillis, on juba seitsmes äh, selline ja see kuulub Euroopa Liidu vahendite hulka, mis on mõeldud õigusriigi tugevdamiseks. volinik Jurova äsja rääkis sellest, kuidas komisjon kavatseb tugevdada seda tulemustabelit nii nagu on kirjas ka komisjoni teatises, mis tuli välja eelmine nädal ja see tähendab ka tulemustabeli edasiarendamist ja selle küsimuse juurde jõuan veel tagasi. alates esimesest versioonist kaks tuhat kolmteist on äh, tulemustabel arenenud juba oluliselt. edasiminek oli ka tänu äh, teie komisjoni panusele ja Euroopa Parlamendi panusele, kes on vastu võtnud kolm toetavat resolutsiooni tulemustabeli kohta viimastel aastatel. tulemustabeli eesmärk on aidata liikmesriikidel parandada õigussüsteemide tõhusust ja oluline on meelde tuletada, et tulemustabel ei ähm, tähenda endast äh, hier-, hierarhilist järjestust, vaid pigem annab infot, äh, mis on oluline Äh, õigussüsteemide toimimise hindamiseks ja see peaks kaasa tooma põhjalikuma analüüsi äh, põhjuste kohta, mis on tulemuste taga. ja tulemustabeliga kaasnevad ka põhjalikumad riigispetsiifilised hinnangud, mis on läbi viidud koostöös riikide ametiasutustega ja sidusrühmadega Euroopa poolaasta raames ja Need võimaldavad arvestada erinevate õigussüsteemide omapäradega ja konkreetse kontekstiga. sõltumatus, kvaliteet ja tõhusus, mis on õigussüsteemi kolm peamist elementi, on kõik olulised õigusriigi põhimõtte tagamiseks õigussüsteemid on olulised ka Euroopa Liidu õiguse rakendamiseks, sest siseriiklikud kohtud toimivad Euroopa kohtutena Euroopa õiguse kohaldamisel ja õigussüsteemid mõjutavad oluliselt ka investeeringuid ja ärikeskkonda liikmesriikides, nii et need on olulised ka majanduskasvu seisukohast ja just seetõttu äh, õigusemõistmise tulemustabel annab panuse ka Euroopa poolaasta protsessi, olles osa äh, riigipõhistest soovitustest. ja nagu eelmise nädala teatises märgitud, siis tulemustabel äh, annab panuse ka iga-aastastesse äh, õigusriigi raportitesse, mida komisjon hakkab koostama. kuna nüüd on siis äh, tulnud välja seitsmes tulemustabel, siis on võimalik märgata ka teatud trende aastate jooksul. käesoleva aasta tulemused Äh, on kahetised. suhteliselt on paranenud paljudes riikides õigussüsteemide tõhusus ja kvaliteet, aga kahjuks mõnedes riikides on olnud ka tagasiminek ja olukord on halvenenud. selles kontekstis näiteks kodanike äh, poolt õigussüsteemi sõltumatuse madal tunnetus on eriti murettekitav, aga alustagem pigem positiivsetest suundumustest. viimase kaheksa aasta jooksul on ähm, olnud positiivne trend kohtute tõhususes. enamikus liikmesriikides kohtumenetluste pikkus tsiviil- ja kaubandusvaidlustes on nüüd lühem või vähemalt on stabiilselt jäänud samaks. ja samamoodi ka enamikus liikmesriikides haldusasjades näiteks on riike, kus on oluliselt menetluste pikkus või mahajäämus vähenenud kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat seitseteist. võib mainida Sloveeniat, Slovakkiat ja Horvaatiat. kui vaadata kõiki tsiviilasjade tüüpe, kaks tuhat kümme näiteks sealt alates kolmkümmend protsenti on ähm, asjade mahajäämus vähenenud Äh, menetluse pikkus on kasvanud, äh, vähenenud Itaalias viisteist protsenti haldusasjades, aga väljakutsed endiselt on jäänud, eriti äh, kõrgema astme kohtutes. lisaks tõhususele hindab tulemustabel ka õigussüsteemide kvaliteeti. enamusel liikmesriikidel on standardid, kuidas teavitada pooli nende menetluse kulust, võimalikest viivitustest, on olemas internetis juurdepääs äh, kohtudokumentidele, eriti kõrgema astme kohtute otsustele. üheksateist liikmesriiki avaldavad kõik tsiviil-, kaubandus- ja haldusotsused internetis. õigussüsteemi eelarve, mis on ka tähtis, on stabiilne enamuses liikmesriikides ja mitmest liikmesriigis on ka kasvanud see eelarve, näiteks Iirimaal, Soomes, Lätis. tulemustabeli kahe tuhande üheksanda aasta versioonis on ka teatud uudsusi, näiteks äh, hinnatakse kohtuotsuste kvaliteeti. paljudes liikmesriikides on näiteks mehhanismid äh, kohtuotsuste selgitamiseks, mehhanismid, mis peaksid tagama selge ja lihtsa keelekasutuse, täpsuse ja vaatame ka seda, kuidas õigussüsteemid äh, arvestavad konkreetsete ähm, menetlusosaliste rühmadega, näiteks lastega. ja on ka graafik, kus on toodud ähm, valitsuste kulutused kohtusüsteemile, näiteks kohtutele konkreetsemalt õigussüsteemile raha kulutamine ei tähenda mitte ainult kulu, vaid vastupidi, kui see on hästi suunatud, siis on tegemist pigem investeeringuga. kui tulla nüüd uudsete asjade juurde, mis puudutavad kohtusüsteemi sõltumatust, esimest korda oleme esitanud ülevaate ametiasutustest, kes osalevad distsiplinaarmenetluses, mis puudutavad kohtunikke kohtunikud peavad olema kindlad, et nad saavad teha otsuseid ilma äh, poliitiliste mõjutusteta ja nagu te teate, komisjon on algatanud äh, rikkumismenetluse Poola suhtes, et äh, just vältida sellist kohtunike poliitilist mõjutamist. ja eelmine nädal komisjon esitas põhjendatud arvamuse selle kohta ja Poolal on nüüd et ähm, kahe kuu, kaks kuud aega vastata sellele põhjendatud arvamusele. tulemustabelist ka näete, et Poola seadusandluses välja pakutud lahendused on ähm, oma, ainulaadsed, omapärased Euroopas ja on ka mitmeid väljakutseid jäänud tulemistabelis. esiteks, liikmesriigid peaksid tegema rohkem, et vähendada kohtuasjade kuhjumist ja viivitusi. eriti Euroopa poolaasta raames on mitmeid liikmesriike tuvastatud, kus on sellised väljakutsed. üheksandal juulil äh, esitati riigipõhised soovitused õigussüsteemide osas seitsmele liikmesriigile Horvaatia, Itaalia, Küpros, Ungari, Malta, Portugal ja Slovakkia said sellised soovitused. ja teiseks on võimalik olukorda parandada ka elektrooniliste vahendite juurdepääsu osas, näiteks et äh, jälgida internetis kohtumenetluse käiku. ja kolmandaks rõhutaksin, et kohtute ja kohtunike sõltumatus on endiselt äh, probleem mõnedes liikmesriikides. riigipõhistes soovistustes on kolmele liikmesriigile tehtud sellealaseid soovitusi. kui vaadata kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tulemustabelit, siis võib näha, et äh, poliitikute sekkumine on peamine põhjus, miks äh, ettevõtjad ja kodanikud tajuvad, et kohtud ei ole sõltumatud äh, et poliitikute poolne survestamine on peamine põhjus, miks inimesed leiavad, et äh, kohtusüsteem ei saa olla sõltumatu, nii et tuleb kaitsta kohtuvõimu sõltumatust. ja nagu täna hommikul veel ka volinik Jurova märkis, kui õigussüsteem ei toimi korralikult ühes liikmesriigis, siis tegelikult mõju on tunda kogu Euroopa Liidus, sest äh, liit toimib vastastikusel usaldamisel ja ühe riigi kohtuotsuseid tunnustatakse kogu Euroopa Liidus ja ei tohiks olla mingit kahtlust nende otsuste sõltumatuse suhtes. ja seetõttu peame tegema kõik pingutusi, et kaitsta kohtuvõimu sõltumatust kogu liidus. see on ka põhjus, miks eelmine nädal komisjon võttis vastu õigusriigi alase teatise. nagu teatises on märgitud, komisjon äh, töötab edasi ka õigusemõistmise tulemustabeli kallal, et hõlmata ka muid valdkondi, eriti mis on seotud karistusõigusega ja on vägagi tervitatav siin Euroopa Parlamendi ja teie komisjoni poolne panus, aitäh! suur tänu, härra Pell, suur tänu selle ettekande eest, see on kindlasti seotud ka selle põhjaliku aruteluga, mis meil äsja volinik Jurovaga toimus. nii et äh, kindlasti me oleme huvitatud, et äh, jälgida edasist tegevust äh, seoses nende küsimustega, mis täna hommikul tõstatati, aga nüüd sõna liikmetel, härra Zavoski. Te teate, et ma olen selle tulemustabeli metoodika spetsialist ähm,, ähm, aga hästi tõsiselt võttes äh, suur tänu tehtud töö eest, ma arvan, et on äh, palju asju, mille te olete ära teinud, aga samas on puudu palju infot paljude riikide puhul. kuidas te saate süst-, võrrelda näiteks Prantsusmaa ja Tšehhi Vabariigi õigussüsteemi, kuidas te saate võrrelda äh, õigusemõistmise kvaliteeti kõikides liikmesriikides, on nii palju asju Tšehhi süsteemis, mis äh, minu arust endiselt ei toimi ja me elame kahekümne esimesel sajandil. vaadake õigussüsteemi, kui paljudes riikides on äh, õigusemõistmine digitaliseeritud. kui paljud riigid kasutavad digitaalseid meetodeid kohtute otsuste esitamiseks ja siin on küll palju statistikat, arve, me võime nendega tutvuda, aga raske on öelda, eh, kelle puhul on asjad hästi, kelle puhul halvasti. ja on ka palju metoodilisi muutusi, mis on aja jooksul olnud ja meil ei ole endiselt ühtset metoodikat, kuidas võrrelda riikide süsteeme omavahel õigusemõistmise kvaliteet, kohtute sõltumatus ja nii edasi, ma arvan, et siin on palju asju, mida me küll äh, näeme meediast, aga keegi neutraalselt tegelikult ei saa võrrelda äh, kohtute kvaliteeti, kes ise on väljaspool süsteemi. poliitiline huvi paljude asjade suhtes, jah. meil oli peaminister, kellel on äh, suur huvide konflikt, on politsei uurimise all, aga endiselt ta on oma kohal. kuidas te siis saate öelda midagi õiguse kohta Tšehhi Vabariigis, kui peaminister Äh, kes on poliitilise võimu tipus, kritiseerib kogu aeg äh, politseitööd, äh, justiitsministeeriumi, sest oli probleem selles, et endine justiitsminister toetas uurimise neutraalsust. kõike seda siit tulemustabelist ei leia vabandust, et ma nii pikalt räägin, aga on tõesti kahetsusväärne, et te teete küll palju tööd ja ma tänan teid äh, selle töö eest, aga tulemused minu jaoks äh, ei näita eriti midagi, aitäh ja vabandust. palun pidage silmas, et me oleme niigi ajast maha jäänud ja meil on veel üks punkt enne täna hommikuse istungi lõppu ja tuletaksin meelde, et eh, kõik sõnavõtud on teretulnud, aga õigusemõistmise tulemustabel eh, tekkis ka tänu meie komisjoni algatusele, siis kui Vivian Reding oli eh, õigusriigi eest vastutav komisjoni asepresident, loomulikult liikmesriikide olukord on väga mitmekesine ja iga õigussüsteem on teatud mõttes ainulaadne, aga just seetõttu on hea, et meil on mingi analüüsivahend, eh, mis aitab eh, olukorda vaadelda objektiivsemalt, et näha, kus on erinevused ja kus on võimalik saavutada eh, ühiseid eesmärke ja tulemusi. ja nüüd äh, proua Kenichi. <clears throat> Grazie, president, io ringrazio rappresentante della commissione per aitäh, äh, suur tänu äh, komisjoni esindajale selle äh, ülevaate eest ja sissejuhatusest tulemustabelasse. loomulikult on oluline, et meil oleksid võrreldavad andmed selleks, et saada paremat ülevaadet äh, erinevate liikmesriikide õigussüsteemidest ja kohtusüsteemidest, aga mul oleks üks küsimus ja see puudutab ähm, kohtuametnike sõltumatust. see instrument, õigusemõistmise tulemustabel peaks äh, andma panuse ka äh, neutraalsesse õigusemõistmisse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kuidas see saab toimuda. ja siis teiseks, andmed, mm, mis teil on ja mis puudutab ka äh, rahapesu ja analüüsi, mis on läbi viidud, hea meelega küsiksin komisjonilt rahapesu oli teemaks ka arutelus volinik Jurovaga täna hommikul. kas teil on ka andmeid, kui pikalt kestavad rahapesuga seotud menetlused liikmesriikides ja millised on karistused, kui teil neid andmeid ei ole, siis ma kordaksin üle, kui olulised meie arvates on need andmed ja kui ei ole, siis järgmises tulemustabelis võiksid need andmed sees olla, aitäh! Uh, äh, mul on kaks lühikest küsimust õigusemõistmise tulemustabeliga seoses. meil on väga hea meel, et äh, seda süsteemi tahetakse tugevdada, aga kas need näitajad, mille põhjal me praegu töötame, kas need on tõesti piisavad, et mõõta õigusriigi kvaliteeditaset. ja kui kvantitatiivsed need on või need piirduvad pigem nende menetlustega, mida kirjeldatakse nii-öelda paberi peal ja kui me tahame vaadata kvaliteeti ja sõltumatust, siis tuleks vaadata ka seda, kuidas asjad praktikas välja näevad nii et ma küsiksin, kas te leiate, et oleks tarvis kasutada veel muidki näitajaid ja kas see oleks võimalik? ja kas selle tulemustabeli kasutust saaks samuti parandada? praegu on seos Euroopa poole aastaga, aga kas seda võiks seostada ka Euroopa rahastamisega? ma tean, et on määrus, mis ähm, puudutab, mis selle nimi oligi, määrus mis on menetlemisel nõukogus ja parlamendis, mis on seotud ka Euroopa Liidu poolse rahastamisega. kas komisjon leiab, et kui see vastu võetakse, siis on võimalik kasutada seda tõhusalt ka näiteks Euroopa Liidu rahastamise piiramiseks või siis konkreetsemalt õigusriigi põhimõtte toetamiseks. proua Intvelt Renew nimel, vabandust, jah, me liigume äh, edasi, vähemalt mind, mind nüüd nimetatakse ikkagi Renew fraktsiooni liikmeks, mitte ALDE liikmeks enam. suur tänu selle ülevaate eest. mul oli hea meel kuulda, et te ütlesite, et äh, see on äh, paremaks muutunud ka äh, tänu Euroopa Parlamendi julgustusele, see on ilmselt eufemism, sest me oleme olnud väga kriitilised tavaliselt, õigusemõistmise tulemustabel on üks olulisemaid vahendeid äh, õigusriigi kultuuri edendamisel Euroopa Liidus. aga kui ma vaatan seda raportit, siis äh, see kriitika, mida ma olen varasematel aastatel väljendanud, kehtib endiselt, nimelt teie kasutatav meetod ei ole endiselt piisavalt hea see toetub endiselt liiga palju liikmesriikide valitsuste enda esitatud andmetele. ehk ähm, põhimõtteliselt ähm, liikmesriigid annavad sisendi raportisse, mis peaks kriitiliselt hindama nende süsteeme. Äh, jah, te mainisite Poolat, äh, te ütlesite, et Poolaga on teatud probleeme, see on nüüd küll väga tagasihoidlikult öeldud, äh, varasematel aastatel näiteks Ungari kohtunikkonnaga seoses on olnud probleeme, Rumeeniaga, Bulgaariaga, aga kui vaadata teie tulemustabelit, siis seal oli justkui kõik hästi. nii et on suur lõhe teie aruande ja reaalsuse vahel, mitte ainult selles mõttes, et kuidas meie seda näeme siin Euroopa Parlamendis, vaid ka kuidas kodanikud seda tunnetavad kui me tahame usaldada süsteemi, siis on tarvis sellist aruannet, mis näitab tegelikku olukorda liikmesriigis hetkel. nii et äh, järgmises tulemustabelis äh, ärge kasutage enam seda meetodit, ärge äh, toetuge liikmesriikide valitsuste antud sisendile, vaid kasutage mingeid muid allikaid, sest vastasel juhul see on lihtsalt ähm, selline väike raamatuke, mis igal aastal välja tuleb ja ta ei saa usaldada. nii et metoodikat tuleb muuta. kui see raport peaks olema aluseks liikmesriikide hindamiseks, et kas nad vastavad standarditele, kas ähm, äh, neil on õigus saada raha, siis ma arvan, et selle jaoks on see täiesti kasutu. ja ma tunnustan seda tööd, mis te olete teinud ja teie häid kavatsusi, aga endiselt see ei ole piisavalt hea ma mõistan, et see ei ole ka teie valik, see on poliitiline valik, mille komisjon poliitilise kolleegiumina on teinud, sest nad ei taha vihastada liikmesriikide valitsusi. kas pole mitte nii? ja seetõttu peamegi tundma muret, äh, kui me vaatame, kuidas äh, ülemkogu on nimetanud komisjoni presidenti, volinikke, mm, tegelikult see äh, ongi põhjus ja on väga kahetsusväärne, et me arutame seda praegu, kui väga vähe liikmeid on kohal. Äh, ma paluksin, et äh, esimees tõstataks selle tulevikus uuesti ja et me räägiksime mitte ainult õigusemõistmise tulemustabeli tulemustest, vaid metoodikast ja me nõuaksime, et komisjon muudaks järgmiste aastate metoodikat no,. ma tänan, rohkem ei ole märkusi sõnasoove ei ole. palun tehke lühidalt, et meil oleks aega ära kuulata vastused ja siis juba edasi liikuda. ma tahtsin reageerida sellele, mida proua Intervelt ütles. Intervelt ütles. auditeerimine et ei saa usaldada ametiisikuid liikmesriikidest. ma arvan, et see on põhjendamatu süüdistus. kümme sekundit vastuseks. jah, usaldus on hea, aga kontroll, kontroll on parem. mina usun demokraatiasse, kus kontrolli äh, ja tasakaalumeetmed on olemas. pime usaldus ei tohi valitseda ühegi riigiaparaadi vastu. nii, nüüd saab komisjon härra Bell sõna lõpetuseks. ma tänan. jah, võib-olla oleks hea veel kord meenutada seda, mida see tulemustabel endast kujutab ja mida ta endast ei kujuta. tulemustabel annab võrdleva ülevaate selle kohta, kuidas liikmesriikide õigussüsteemid toimivad ja me aitame liikmesriikidel hinnata justiitsvaldkonnas toimuvate reformide mõju ja me hindame ka liikmesriikide justiitssüsteemide võrdsust ja kvaliteeti ja tõhusus ja tulemustabeli kaasab paremini puudujäägid tuvastada ja hoida silmi peal ka sellel, mis tuleb veel ära teha ja kuidas on toimunud edasiliikumine. nii et liikmesriigid, sidusrühmad, kõik eh, mm, peaksid mõtlema nüüd tulemuste peale ja ka selle peale, miks need tulemused just sellised on. ja me aitame ka välja tuua parimad tegevusviisid ja levitada neid liikmesriikide vahel. kui tulemustabel ütleb, et tulemused on kasinad, siis on vaja põhjalikumalt kõigepealt analüüsida, miks nii. ja kunagi ei saa tugineda ainult tulemustabeli arvudele tuleb läbi viia põhjalikum analüüs selle üle, et miks nii. ja Euroopa poolaasta protsessi raames kõik see toimubki, seda dialoogis liikmesriikide ametiasutustega, sidusrühmadega, justiitssektoriga ja nii saame põhjalikuma analüüsi asjasse puutuva justiitssüsteemi kohta ja riigipõhised soovitused arvestavad ka juba liikmesriikide murede eripäraga. ja komisjon Euroopa poolaasta raames teeb ettepaneku nõukogul need riigipõhised soovitused heaks kiita ja need hõlmavad ka justiitssüsteemide mm, täiustamist ja käesoleval aastal komisjoni ettepanekul nõukogu võttis vastu riigipõhised soovitused seitsmele liikmesriigile ja avaldas ka teatud muret selle üle, kuidas justiitssüsteem funktsioneerib terves reas liikmesriikides küsimus oli, et kas siin komisjonis ja parlamendis on piisavalt toetatud tulemustabeli tööd. ma tahan juhtida tähelepanu resolutsioonile, mille parlament võttis vastu kahekümne üheksandal mail möödunud aastal. kaks tuhat seitseteist tulemustabelit puudutas see. ja minu arvates on see väga toetav resolutsioon. seal on ka muidugi soovitused selle kohta, kuidas teha täiendusi ja parandusi. me oleme alati valmis seda tegema, sest tulemustabel areneb ja me üritame seda täiustada. aga seejuures on meil ka parlamendi konstruktiivne toetus, millele tugineda. küsiti rahapesu kohta ja menetluste kestuse kohta rahapesu vallas. jah, esimest korda tulemustabel puudutab ka seda väga tähtsat teemat, nimelt rahapesu ja arv üheksateist, punkt üheksateist selgitab täpselt, et mida me mõõdame rahapesu vallas. kõigepealt kohtumenetluste kestus, esimese instantsi kaasused. me näeme, et siin on menetlused väga erineva pikkusega liikmesriikides. aga jällegi, see on esimene tabel, mis meil on rahapesu kohta. nimelt menetluse kestus ja liikmesriike me oleme palunud mõelda selle peale, kuidas nende menetlused toimivad rahapesu vastases võitluses ja ei ole välistatud see, et me selle teemaga läheme edasi juba tulemustabeli järgmiste versioonide puhul. ja veel üks lühike märkus selle kohta, kuidas kohtuotsuste kvaliteeti mõõta liikmesriikides. see on raske. tulemustabel üritab eh, esitada võrreldavad andmed elementide kohta, mis üldjoontes eh, arvatakse positiivselt mõjutavat kohtuotsuste kvaliteeti. näiteks kui palju raha äh, äh, reserveerib valitsus oma eelarves justiitssüsteemile. see on midagi, mis võib äh, kohtuotsuste kvaliteedi oluliselt mõjutada ja seda näitajat on võimalik ka võrrelda liikmesriikide vahel. ja selle alusel saab ka juba arutada, kuidas parandada justiitssüsteemi toimimist liikmesriikides. suur tänu ettekande eest, suur tänu tehtud töö eest, suur tänu suurepärase dokumendi eest, see on väga kasulik instrument. ja see on nagu vastus libe komisjoni soovile, mis on aastatetagune, et eh, tõesti eh, justiitsvaldkonnas ka nende asjadega eh, tegeldaks, et oleks instrument liik-, liikmete käsutuses. ja nende käsutuses, kes sellist võrdlevat õiguslikku analüüsi armastavad teha. selliseid saadikuid on meil siin terve rida, kes tahavad teada, kuidas õigusala valdkond välja näeb erinevates liikmesriikides ja nüüd ilma aega veetmata läheme kohe edasi meil on veel üks päevakorrapunkt, mis tuleb läbi võtta, nimelt tegemist on ettekandega. kaheteistkümnes päevakorrapunkt, see on Euroopa Nõukogu parlamentaarne kampaania, mille eesmärgiks on lõpetada migrantidest laste kinnipidamine. ja me kuuleme härra Friedeselt ettekannet selle kohta, tegemist on selle parlamentaarse kampaania pea üldraportööriga ja Euroopa Nõukogu Parlamentse Assamblee kampaaniaga on tegemist. Ehm, tahetakse teha lõpp migrantidest laste kinnipidamisele ja pakkuda välja alternatiivid, pidades silmas siis lapse parimaid huve. see on ka libe töö keskmes, see teema. Euroopa Parlament maikuus kaks tuhat kaheksateist võttis vastu resolutsiooni äh, mis äh, migrantidest laste õigusi kaitsma kutsusid ja tähtis on käivitada rikkumismenetlus nende liikmesriikide vastu, kus pikaajaliselt ja süstemaatiliselt hoitakse migrantidest lapsi ja nende perekondi kinnipidamiskohtades. Äh, see oli kirjas meie resolutsioonis ja me kutsusime härra Friidese nüüd meile. tema juhib seda Euroopa Nõukogu parlamentaarse kampaania protsessi. nii et palun, nüüd on sõna teil. aitäh, härra esimees, daamid ja härrad. minu jaoks on suur au olla täna siin teie ees. eelkõige sellepärast, et ma olen šveitslane ja pole kuigi tavaline, et šveitslane tuleks esinema Euroopa Parlamenti. mis on siis kontekst, kõigepealt rääkides sellest kampaaniast see algas umbes viis aastat tagasi Euroopa Nõukogus. kontekst oli eriline, Süüria sõda, miljonid inimesed teedel, kõik need draamad, millest me teame. ja rändajate seas oli ka väga palju lapsi, saatjate lapsi sageli, tuhandeid, paljud on kadunud ja me kuju, võime kujutleda, millised olid nende kannatused, millised raskused aprillis kaks tuhat viisteist algas kampaania Euroopa Nõukogus. see järgnes resolutsioonile, mille eesmärk oli järgmine. resolutsioonis öeldi, et mitte kunagi ei ole lapse peamistes huvides viibida kinnipidamiskohas vastavalt tema statuudile või tema vanemate staatusele. kinnipidamiskeskuseks ei ole, me räägime kuritegudest, me räägime halduslikest probleemidest me soovisime keelustada selle, et lapsi peetaks kinni rändega seotud põhjustel. me tahtsime, et lapsi koheldaks eelkõige kui lapsi. lapsed on lapsed, lapsed tahavad mängida, õppida, äh, olla armastatud. me tahtsime, et need, kes väidavad, et nad on alaealised, et neid ka koheldaks selliselt, äh, seni kuni ei tõ-, ei tõestata vastupidist, sest sellest sõltub vägagi nende tulevik ja staatus. soovisime hindamismenetlusi vanuse osas mida rakendada rändajate lastele, see, tuleme selle juurde tagasi, see oli üks probleem. ja soovisime eelkõige, et liikmesriigid, Euroopa Nõukogu liikmesriigid võtaksid alternatiivseid lahendusi vastu kinnipidamiskeskustele, mis vastaks las-, lapse ülimatele huvidele, ehk siis et see oleks väljaspool vanglatingimusi. tuleb, tuleb öelda, et rändajatest lapsed saatjata või ilma on kõige haavatavam grupp kõikide rändajate seas ja nende olukord võib kiiresti muutuda väga dramaatiliseks. väga põhiline aspekt selle kampaania juures oli see, et me rõhutasime kõiki terviseprobleeme, mis võivad olla seotud selle probleemiga. olen arst ameti poolest, nii et äh, see tundub mulle eriti tähtis. kinnipidamine laste puhul võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi laste tervisele ja arengule. kinnipidamine ei ole sugugi tähtsusetu kui me mõistame ja peame seega mõistma, miks sellised otsused võetakse. see võib viia väga tõsiste äh, probleemidele, enesevigastamine, visekatsed, äh, enesetapukatsed. ühe külastuse ajal Ungari laagris nägin last, kellel olid haavad äh, kätel, kes oli tõsise depressiooni olukorras. ta oli mitu kuud olnud seal kinnipidamiskeskuses. unehäired, ärevus, depressioon sotsiaalsed, psühholoogilised häired, kõik äh, posttraumaatilise stressi nähud, äh, uriinipidamatus, näiteks äh, seedehäired. see kõik ei ole sugugi tähtsusetu. ja lapsed võivad kaotada ka mõned õigused, näiteks perekondade taasühinemisele, sest neil ei ole võimalust liikuda õigus eestkostele, et ei oleks kedagi, ei ole kedagi, kes neid aitaks, õigus haridusele ja kinnipidamine, seda me näeme mõningates olukordades, hooletus, kuritarvitamine ja samas need lapsed on sellise vägivallaga kokku puutunud juba reisi ajal. Kreekas ühes majas, kus lapsi vastu võeti suurepärastes tingimustes, nägid näiteks kolmeteistaastast tütarlast, kes oli rase pärast vägistamist. kampaania eesmärk oli ehk niisiis teavitada Euroopa Nõukogu liikmesriike nendest probleemidest ja teavitada parlamendiliikmeid eelkõige, et nad räägiksid oma koduriikides sellest, selleks et seadused võiksid muutuda. viisime läbi uuringuid, millised on tavad, eriti mitte liikmesriikide seas. kuid Euroopa Liidu sees samuti öö, äh, viidi läbi uuringuid, olete ilmselt ka kursis töötasime välja suunised, et parlamendiliikmed võiksid äh, külastada äh, ideaalsetes tingimustes neid keskusi, nii et tuleb mõelda paljudele asjadele, kui näiteks minnakse vanglasse või kinnipidamiskohta. kampaania raames külastasin paljusid asutusi, kus äh, lapsi kinni peeti, näiteks pagulaslaager Jordaanias, Sataris. olukord seal oli eriline, süürlased Jordaania piiril Süüria piiril Jordaanias, mis, kes elasid äh, ra-, rahva hulgas äh, Austria, Ungari transiiditsoon, Öske, kus olukord oli üsna keerukas. ja eelkõige selleks, et näidata parlamendiliikmetele, mida on võimalik teha, liikmesriikides asuvaid asutusi, kus äh, tavad olid väga eeskujulikud saatjateta laste suhtes kus leiti individuaalsed lahendused, kus iga lap-, iga, iga last koheldi eraldi, igale lapsele kujutleti äh, tulevikulahendusi, perede taasühendamise või muude lahenduste koolituse mõttes Kreekas, Šveitsis, Küprosel tegime seda ja siin äh, näitaksin teile ka videot ühest keskusest Šveitsis, mis tundub olevat tõepoolest äh, väljapaistvalt hea. aitäh, härra Frides, aitäh selle kampaania eest ja jätkan pärast videot, ütleb kõneleja. ja nüüd vaatame videot. I have been told that the mulle öeldi, et video, mis illustreerib seda kampaaniat, on ainult inglise keeles. vabandust, kes jäävad tõlkest ilma igatahes inglise keeles kõlab kõik.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 ja mis mind üllatas, oli see, et kõige noorem laps oli kuueaastane noor afgaani laps, kes oli kümneaastase vennaga sinna tulnud. ja nähes neid olukordi, teame me, et nad jäävad meie maale. ehk siis meie huvides on ka võidelda selleks, et neile tagada tulevik, õpetada neile keelt, võimaldada neil integreeruda, minna külakooli koos teiste lastega siis, kui nad juba saksa keelt äh, antud juhul oskavad ja et nad on siis olukorras kus tõesti igale lapsele leitakse individuaalne lahendus. Kreekas, mis oli väga hea, majandusolukord on pisut raskem küll, mõned lapsed tahtsid minna mujale ja siis tehti kõik selleks, et mõnes teises riigis leida mõni nende pereliige selleks, et peresid taas ühendada. nii et iga lapse jaoks äh, tehti oma projekt aga nüüd räägiksin sellest, kuidas vanust hinnata, mis on fundamentaalse tähtsusega. kui tegemist on alaealisega, siis teda ei kohelda samuti nagu täiskasvanud. seadused on täiesti erinevad. last, alaealist kaitstakse täiskasvanud palju vähem. teatud riikides vanuse hindamine toimub väga juhuslikult, ütleksin, on see, mida ütleb laps, aga alati ei ole olemas dokumente millal laps äh, sõjas olevast riigist lahkus, me ei tea, laps jõuab kohale, tal ei ole sageli neid pabereid, mida oleks vaja, ta väidab, et ta on äh, nii ja nii vana, aga sageli võib, sageli on see vaieldav. Need on meetodeid, mis äh, ei ole mit-, mis näiteks röntgenpildid näiteks käest vaadatakse, kuidas, milline on luude olukord see, aga see annab umbes kolmeaastase kõikumise, nii et kui laps on seitsmeteistaastane, siis tegelikult äh, see uuring annab neliteist kuni seitseteist aastat, siis äh, suguorganite areng jällegi väga, väga juhuslik, mitte väga adekvaatne, kõik see on alandav. ja see võib ka last häbimärgistada Euroopa Nõukogu jaoks. me võtsime vastu resolutsiooni, kus me ütlesime, et kõikidel juhtudel kahtlus äh, peab kõnelema alaealise kasuks eelkõige ja teised öö, äh, oleme läbi meie resolutsioonide, läbi meie kampaaniate tahame teha lõpu vägivallale ja ekspluateerimisele. töö, äh, seksuaalne ahistamine ja nii edasi. ja me tahame, et liikmesriigid võtaksid äh, kasutusele süsteemi, kus lastele antakse tõhus eestkoste, iga saatjata laps, alaealine saaks tõesti eestkostja, kes kaitseks tema huve. ja lõpetuseks me räägime lastest, kes ei ole ühtegi kuritegu toime pannud, lapse heaolu on prioriteet. vanuse määramine kahtluse puhul peab öö, äh, otsustatama lapse kasuks. alternatiivseid lahendusi tuleb kaaluda kinnipidamisele, võin pikemalt sellest ka rääkida. lapse kinnipidamine peab olema erandmeede, proportsionaalne, võimalikult lühike ja alati tuleb mõelda laste tulevikule. mul on väga hea meel kõnelda siin uue parlamendi ees, te olete nüüd siin mitmeks aastaks ja ma sooviksin, et see teema saaks teie jaoks prioriteediks. meil on vaja individuaalseid lahenemisi, lähenemisi, mitte selliseid, mis sobivad kõikidele. aastal kaks tuhat seitseteist on, võeti vastu tekst, mis tegelikult äh, teeb kokkuvõtte kõigest vajalikust. Äh, tuvastamine saabumise hetkel, äh, piisavalt, piisavalt korrektsed tingimused. Äh, laste kinnipidamisele alternatiivsete meetmete leidmine ja võimalikult lühikesed kinnipidamised, kiire staatuse määramine, tõhus eestkoste, usaldusväärsed vanuse hindamise meetodid, jätkusuutlikud lahendused ja varajane integreerimine üks, mis mulle pisut äh, muret tegi, see puudutas tagasipöördumise direktiivi, mille kallal te töötate. tundub, et direktiivi ümbersõnastamisel jääb alles võimalus laste, lapsi kinni pidada kuni kolm kuud. daamid ja härrad, õigus vabadusele ja julgeolekule on põhiõigus, eriti laste jaoks. tänan teid tähelepanu eest! suur tänu, härra Frides, täname teid kampaania eest samuti. tahad juhida libekomisjoni tähelepanu teemale, mis on äärmiselt tundlik äh, mitte ja ajakohane, mõtleme ka parlamendi resolutsioonidele, mis on vastu võetud pärast rändekriisi, nagu me seda nimetame. laste kinnipidamine on libekomisjoni murede keskmes. aga nüüd on meil aega kõnelusteks. eile pidime tänama sõnaselgelt tõlke selle ajapikenduse eest, mis nad meile andsid. andsid meile mõned lisaminutid, sest me ületasime koosoleku aegu ja tundub, et me vist peame ka täna hakkama tõlke tänama lisaminutite eest, sest meil on ainult kaheksa minutit jäänud aega ja mõned liikmed, kes siin sooviksid sõna, nii et ma teen ettepaneku, et nad kõneleksid tõesti lühidalt, et tõlgid ei oleks siis liiga väsinud pärast töötamist libekomisjonis, nii nagu see oli eile. kaksteist kolmkümmend ütlete? aa, ma arvasin, et kuni kaksteist, kaheteistkümne töötame. siis on meil ju aega liikmetele. proua Kinitši alustuseks. suur tänu. aitäh, härra Fides, selle ettekande eest. tutvustasite oma kampaaniat. jah, aega meil palju ei ole, aga samas see teema on mulle alati huvi pakkunud ja aastaid oma elus olen ma töötanud alaealistega. ma olin kohtunik enne, kui ma tulin siia Euroopa Parlamenti. ja ka laste õiguste interrühma eesotsas olen olnud. ja viimases parlamendi koosseisus me tegelesime ka migrantidest laste teemadega, kõigi nende probleemidega, mis te rääkisite, ka kinnipidamisega eraldi. härra Lopes Aguilar viitas siin parlamendi resolutsioonile märtsikuust kaks tuhat kaheksateist, kus käsitleti migrantidest lapsi ja meie parlamendi interrühm on sellesse oma panuse andnud. laste kinnipidamine, alaealiste kinnipidamine lihtsalt sellepärast, et nad on migrandid. on teema, mis oli arutusel ka äh, rändefoorumis, mida juhatas volinik äh, Jurova. mina olen Sitsiiliast ja meil on tulnud rändeteemadega väga palju tegeleda. ja nüüd on meil eraldi õigusakt mis käsitleb laste vastuvõtmist ja neile toetuse andmist, kui nad on migrandi staatuses meie territooriumil. me mõistame hukka alaealiste kinnipidamise, absoluutselt. ma tean oma kogemusest, millised tagajärjed lastele on. lapsed, kes ei ole midagi rikkunud, on vaja leida neile alternatiiv kinnipidamisele. minu koduriigis me oleme selle teemaga tegelenud ja siin parlamendis me oleme nende teemadega tegelenud. tähtis on rakendada konkreetseid meetmeid selleks, et vastu võtta ja ka toetada neid lapsi, kes migrandi staatuses saabuvad on vaja, nagu te ütlesite, määrata, kui vana isik on, et talle siis eh, piisab kaitse eh, tagada, mis vastab tema eale. on vaja ka vaadata, millised alaealised on äkki olnud inimkaubanduse või väärkohtlemise ohvrid. sellisel juhul on vaja neile eh, õiget füüsilist ja psühholoogilist tuge pakkuda, nii nagu see on nende konkreetsele olukorrale kõige sobivam. on veel terve rida muidki meetmeid korralik vastuvõtt, toetamine. on vaja tagada ka nende laste sotsiaalne integratsioon. see video oli suurepärane. seal näidati, millist tuge tuleks anda migrantidest lastele. jah, paraku mul palju aega ei ole, aga see on tõesti teema, mis on mulle väga südamelähedane. mul on sellega seoses üks küsimus selleks, et korralikult toetada neid lapsi. millist äh, sünergiat saaks Euroopa Parlamenti ja Euroopa Nõukogu Parlamentse Assamblee töös äh, taotleda? tõesti, et nendel lastel oleksid korralikud tingimused tagatud. proua Intvelt. suur tänu suur tänu ka härra Friides, et olete siin meiega oma mõtteid jagamas. ma alustaks sellest, et soovitan teile, et te ka nõukogus sama asja teeksite, sest laste kinnipidamise teema on üks peamisi teemasid, mis tegelikult ei võimalda kokku leppida äh, varjupaigapaketis. see on üks küsimusi, mis on blokeerinud need viis teemat, milles tegelikult on juba kokku lepitud. jah, tahetakse eh, nagu väga kiiresti inimesi kinni pidama hakata, sealhulgas lapsi. ja me kritiseerime neid hirmsaid tingimusi, mis me näeme USA-s, samas Euroopas on lapsedki kinnipidamise asutustes ja mitte ainult saatjate alaealised, vaid ka saatjaga alaealised ja see on nüüd see küsimus, et kui vanemad on kinni peetud, kas laps ka tuleb kinni pidada või tuleb eraldada laps vanemast, mis on sama traumeeriv. jah, mina ei tahaks kedagi kinni pidada. see peaks olema ainult tõesti viimane abinõu, aga me näeme, et tõesti liikmesriikide valitsused kasutavad kinnipidamist eh, varjupaiga õiguse alusel. ja tihtipeale toimub kinnipidamine ilma igasuguse kohtupoolse sekkumiseta, on haldusmenetlus, mille korras otsustatakse inimesed kinni pidada, sealhulgas lapsed kinni pidada. mina olin, olen raportöör vastuvõtutingimuste direktiivi küsimuses. meil õnnestus Bulgaaria eesistumise ajal läbi rääkida enam-vähem aktsepteeritav kompromissettepanek ja me ütleme, et iga kord, kui langetatakse otsus laps kinni pidada, siis tuleb ka kohtunikul üle kontrollida, et kas see ikka on lapse parimates huvides. see on ÜRO konventsioon, mis seda kohustab, isegi kui liikmesriikide asutused on selle nagu kahtluse alla seadnud ja vaidlustanud. iga laps saabumisel peab saama ka õigusliku esindaja, mitte ainult hooldaja, vaid õigusliku esindaja. et kui et see oleks olemas enne, kui otsustatakse lapse kinnipidamine. ja ma toetan seda, mida eelkõneleja ütles. siin kojas on korduvalt hääletatud ja suure enamusega vasakult tiivalt parema tiivani rahvapartei ka toetas, et tuleb täielikult keelustada laste kinnipidamine. isegi kui me oleme mõneti edasi liikunud äh, nõukogu aga äh, on ometi suur järeleandmine olnud siin meie poole pealt. ja nüüd liikmesriigid naudivad piiramatut võimalust lapsi kinni pidada. sellega me ei ole üldse mitte paremad kui Trumpi administratsioon. Äh, oleks hea, kui te nüüd ka liikmesriikidele sellest räägiksite. aitäh, proua Stirk. aitäh, härra Fridas, selle ülevaate eest olen hea meel näha endist kolleegi siin Euroopa Parlamendis. ka mina olin Parlamentaarse Assamblee liige Euroopa Nõukogus kuni eelmise kuuni ja nüüd olete te teine inimene, kes libekomisjonis ettekannet peab, mina tegin seda kaks tuhat, aastal kaks tuhat kaksteist äh, kaotatud elude teemadel Vahemeres ja nüüd räägite teie lastest, kinnipidamisest, meil on väga hea meel, et me saame edendada koostööd kahe parlamendi vahel ja samuti äh, olen, mul on väga hea meel selle kampaania tutvustuse pärast, kuna see peegeldab äh, maailma tasandil äh, arusaamist, et laste kinnipidamine on lastele alati kahjulik ja mitte kunagi nende huvides. jagaksin teiega mõningaid kogemusi, mis mul, mis mul on olnud parlamentaarses assamblees, sest äh, Euroopa Nõukogu ministrite komitee, kõik selle eesmärgiks on äh, vastu võtta eeskirjad äh, rände puhul kinnipidamise osas, see, need on, need on olemas reeglid vangistatud isikute kohta, kes on juba süüdi mõistetud. seda kasutati raam-, kui me seda kasutaksime raamistikuna, siis ei oleks õige. Äh, rändajaid peetakse kinni ainult sellepärast, et, et nad lihtsalt ei põgeneks nii et ministrite nõukogu komitee otsustas, et peaks olema spetsiifilised eeskirjad, mis ei piira nii suurel määral rändajate õigusi. läbirääkimistel tegime ka päris suuri edusamme ja ainult lõppstaadiumis Euroopa Komisjon sekkus nendesse läbirääkimistesse ja ütles, et ta tegi seda liikmesriikide nimel ja kutsus üles oluliselt norme lahjendama. taheti kustutada kõik menetluslikud tagatised soovitustes, taheti kustutada põhimõte, et lapse, lapsi ei tohi kinni pidada, et äh, rasedaid ei tohi kinni pidada. ja selle tulemusena, kuna enamus liikmesriike Euroopa Nõukogus on nüüd Euroopa Liidu liikmesriigid, läbirääkimised on peatatud ja ootame vastuvõtutingimuste ja tagasipöördumise direktiivi. see on tõesti skandaalne, kõik see. ja kõik see juhtus erinevatel põhjustel, üks on ilmselt see, et Euroopa Liit tahab minna kaugemale, eeldaks ma, kui Euroopa Nõukogu. Euroopa Nõukogu saab ainult miinimumstandardeid seada neljakümne seitsmele liikmesriigile. samas Euroopa Liit saab ju minna palju kaugemale meil on põhiõiguste harta Euroopas mida tuleb arvesse võtta. ja ta on täiesti uskumatu, et just Euroopa Liit suutis lahjendada Euroopa Nõukogu standardeid ja mitte Euroopa Liidu riigid sõltuvad sedasorti eeskirjadest. nii et on meie huvides, Euroopa Liidu huvides, et mitte Euroopa Liidu riigid äh, ra-, karmistaksid standardeid rände osas ja demokraatlikust legitiimsusest rääkides, minu jaoks oli see probleem, mina olin seal oma riigi esindajana, kuid äh, Euroopa Parlament ei olnud seal esindatud. ja nüüd äh, oma sõnavõtu lõpetuseks tahaks öelda, et ma toetan kindlasti seda kampaaniat, loodetavasti saame seda arvesse võtta ka praegustes läbirääkimistes tagasipöördumis ja vastuvõtutingimuste direktiivis ja proua Intvelt rääkis meie resolutsioonist, mis me võtsime vastu eelmisel nädalal kus öeldi, et laste kinnipidamine rändamise puhul ei ole kunagi laste huvides. see on hea tulemus kokkuvõttes, arvestades parlamendi seisukohta tagasipöördumise direktiivi osas. mõned kolleegid on veel jäänud. esialgselt oli meil koosolek kaval kella kaheteistkümneni meil on väga hea meel, et tõlgid annavad meile piken-, ajapikendust. ma pean ise ütlema paraku, et ma leppisin Leedu justiitsministriga kohtumise kokku kella veerand üheks, nii et kui te aitate, palun mul sellel kohtumisel õigel ajaks saaks jõuda, siis ma tänan teid selle eest ja nüüd härra Magid. suur tänu, härra esimees, luban, et teen väga lühidalt. suur tänu selle sõna, sõnavõtu eest, esitluse eest, vaatame üle Atlandi ookeani, vaatame kohutavaid kohtlemist äh, laste suhtes USA-Mehhiko piiril, me näeme, kuidas suhtumist äh, karmistatakse ka Euroopas saatjate lastele, siis Šveitsi raadios ütlesid kolmekümnendal augustil kaks tuhat kaheksateist, ütlesite väga õigesti, rääkisite laste psühholoogilisest draamast kinnipidamiskeskustes nüüd nelja, nüüd on võib-olla tulnud aeg, kus Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlament ja Komisjon oma jõupingutusi mitmekordistaksid ja ressursse ja võtaksid endale moraalse kohustuse aidata lapsi ja isegi moraalse pöördumisena Ameerika Ühendriikide suunas, seal on lubamatu sisserändajate laste käitumine, mul on väga hea meel, et fookus on just lastel. ja veel on tähtis, et ei tohi isegi kahekümneaastaseid tähelepanuta jätta, kes on tundnud ainult traumasid ja ohtusid ja kes ei ole saanud suureks kasvada normaalsetes tingimustes, võiksime endalegi mõelda kui lastele. Liime, please. ja nimekiri hakkab nüüd järjest pikemaks muutuma. nii et palun võtke sõna lühidalt. proua Viiseler Liima, teen väga lühidalt, ei hakka üle kordama, mis on juba öeldud. on selge, et meile teeb tõsiselt muret see probleem, tahaksin eelkõige tänada sõnavõtu eest äh, härra Fridest ja tänase teema tõstatuse, tõstatamise eest kaks küsimust. esiteks, kas on äh, raporteid erinevate riikide kohta koostatud, spetsiifilisi, kuidas teemadele lähenetakse? ja teiseks, kuidas äh, häid eeskujusid, äh, kuidas, kuidas, äh, kuidas neid häid eeskujusid levitada, kuidas teavitada teisi nende olemasolust? Brikmont. proua Brikmont, aitäh. Äh, meie fraktsioon sada protsenti toetab teie soovitusi, teie kampaaniat, nii et aitäh. teavitamine on hea, aga kuidas minna kaugemale, me näeme, et mõned liikmesriigid Belgia, Prantsusmaa Belgias välismaalaste amet otsustas Stenokresevis äh, lapsi kinni hoida, asub just Saventemi lennujaama lähedal, tingimused on äärmiselt halvad seal laste jaoks. ja vaatamata Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustele, teavituskampaaniatele, liikmesriigid äh, on endiselt äh, hoidmas lapsi kinni kuidas seda kampaaniat siis laiendada, kas on olnud kampaaniat teiste liikmesriikide kampaaniatega seoses, Belgias näiteks on selline kampaania olemas. nii et võiksime siin mõelda sünergiatele selleks ja siin ma olen nõus kolleegidega, peame jõudma ka liikmesriikide ja nõukoguni selle teavitusega. proovin kuu um,. Ähm, ja dankjewel uh,, eh, mijn vraag is inderdaad heel erg kort uh.... suur tänu, minu küsimus on tõesti väga lühike. Mm, loomulikult eh, see kõik liigutab meid. aga minu küsimus on järgmine. ma mõistan, milline on laste olukord, härra Frides, ma mõistan, mida nad peavad läbi elama. aga väga vähe mõeldakse päritoluriikide vastutusele sellest ei räägita. hetkel kui on probleem, siis on sageli probleem päritoluliigis. lapsi aidata on õige, kuid igal aastal äh, leiavad aset täpselt samad draamad. kui mõned inimesed ei tee oma kodus tööd, ma mõtlen teatud riikide juhtidest, kes ilmselgelt ei kaitse oma enda kodanikke. tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta ja teiseks, muidugi on palju tütarlapsi, kes on konfliktide ohvrid, mitte ainult läbi rände, vaid ka oma koduriigis ja ka Euroopas on äh, tütarlapsi, kes äh, rasestuvad, sest nad ei saa ennast kaitsta, seda tuleb arvestada. ja paraku peame neid inimesi toetama, kuid puudu on Euroopas ränd, tõelinest rändepoliitikast ja see tuleb lahendada. aitäh, teil on sõna, härra Friides, kokkuvõtteks. ei, veel üks sõnavõtja. palun lühidalt. Eh, ehm, ehm, suur tänu, härra esimees, kõik mõistavad, et, et et olukord on kohutav nende laste jaoks, kes eriti ebaseaduslikult Euroopasse saabuvad. mul on kaks poega. aastal kaks tuhat viisteist nägin ma kohutavat pilti Ilanist, kes hukkus Türgi rannikul. minu poeg oli sama vana tol hetkel isana. Läks see mulle väga hinge, kuid härra Friedels, ma kardan, et ebaseaduslikku rännet toetatakse, kui puuduvad repressiivsed meetmed rände vastu loomulikult ma põhimõtteliselt ei toeta inimeste kinnipidamist, rääkimata lastest. kuid kui seaduslikud rändekanalid on avatud laialt, siis ma kardan, et vastupidiselt ähm, saavutame midagi muud. ma näen, mis toimub Belgias, näen seda, kui saatjate alaealisi on järjest rohkem, nad äh, jõuavad Euroopasse põhjustel, mida ma võib-olla mõistan, nad tahavad paremat tulevikku, mõistan, kuid perekondade taasühendamise läbi tagame ma alalise rändevoo, see ei ole mõistlik valik. ei tohiks välja jätta põhimõtteliselt kinnipidamise võimalust. kas te arvate, et kui me kinnipidamise keelustame, siis teete lõpu sellele, et meil siin viibivad ebaseaduslikult alaealised, kas me mitte vastupidist ei saavuta? härra Frides, vastaksin kõigepealt kahele viimasele sõnavõtule mis on pisut erinevad. vastutus päritoluriikidele. selge, et see peab olema, kuid teisalt on meil ülema-, ülemaailmselt selline olukord, kus on riigid, mis on sõjas, on äh, diktaatorid, kõike meie lahendada ju ei saa. meie oleme siin ahela lõpus ja me näeme olu-, me saame ainult leevendada olukordi. kui Süüria diktaator oleks käitunud äh, korrektselt, võib-olla oleks probleem olnud vähem, süürlased ei oleks pidanud lahkuma kliima soojenemine on teine probleem, järjest rohkem on neid inimesi, kes äh, asuvad teele, siis äh, demograafilised arengud Aafrikas üle miljardi elaniku, kaks miljardit äh, aastal kaks tuhat viiskümmend ja rohkem. inimesed, see on fakt, inimesed lihtsalt hakkavad liikuma. ja mida ma viimasele sõnavõtjale vastaksin ränne on alati ebaseaduslik, Äh, sest need on inimesed, kes üritavad oma elusid päästa, nad äh, asuvad teele, vaesus, sõjad, diktatuurid, äh, nälg. inimesed üritavad põgeneda selle eest. Šveits, minu koduriik, üheksateistkümnendal sajandil võttis, sealt rännati välja Lõuna-Ameerikasse, tol ajal ei olnud Šveitsis tööd. see kõik on inimlik seda tuleb tõdeda, kuid peame mõistma, et äh, maailmas peavad kõik käituma korrektselt ja humaanselt, see on põhiline. inimene, laps, kuni pole tõestatud vastupidist, vajab kaitset, sest selle taga on tulevik. kui te kohtlete halvasti neid, kes meie kogukondadesse tulevad, siis saavad sellest algusest muud asjad, terrorism ja muud nähtused, inimesed ei integreeru. selleks tuleb neid kohelda korrektselt, see on põhilise tähtsusega nüüd erinevad äh, progeniitsi äh, sünergia Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu vahel, see on ilmselge, kuid meie kahe parlamendi vahel on ka, on suur erinevus. vabandan juba ette Euroopa Nõukogu kolleegide ees. Tiineke olin ise teie sea-, oli hiljuti meie seas hiljuti suurepärane liige. aga meie oleme klubi, kes võitleb selle nimel, et inimõigusi kaitsta, demokraatiat, õigusriiki. me teeme soovitusi, teie aga olete selline kogu, mis võtab otsuseid vastu, millest saavad seadused, eeskirjad. Teie roll on liikuma panev roll, teil on võimal-, selleks võimalus, meie teeme ettepanekuid ja siis me palume liikmes-, riikidel neid rakendada, kuid see on palju ebamäärasem Euroopa Nõukogu öö, ulatub kuni Aasia piirideni, on riike, kes liiguvad kiiremini kui teised. ja ma ütleksin, et teie roll on kindlasti otsustava tähtsusega. keegi siin küsis, millised on erinevate öö, riikide olukorrad. Euroopa Nõukogu on raport mille me oleme koostanud, jätaksin võib-olla sekretäriaadile andmed selle kohta, et võite siis, äh, võite siis äh, meie poole pöörduda, kindlasti saate selle dokumendi. ka üks äh, raport aastal kaks tuhat seitseteist olukorra kohta Euroopa Liidu sees. seal kirjeldatakse kõiki riike, Šveitsi eelkõige, kus lapsi peetakse kinni viieteist, kaheksateist aastani teatud kantonites nii et ka minu koduriik ei ole täiesti eeskujulik, kuigi siin on palju juba ära tehtud. häid näiteid, häid näiteid. Neid on. meie Euroopa Nõukogus tahaksime kampaaniat jätkata. Äh, selleks, et minna kohale riikidesse, kohtuda parlamendi liikmetega, külastada neid häid näiteid just nimelt. Äh, siin võib kontakti võtta Euroopa Nõukogu sekretarja-, sekretariaadiga võib-olla selleks, et teie parlament võiks teha koostööd, et me näiteks, et nad võiksid tulla Šveitsi keskust külastama. et ja kasutaksin võimalust, mainiksin, et oleks ära öelnud, millised on alternatiivid kinnipidamisele. ja teen lühidalt. näiteks vastuvõtustruktuurid, vastuvõtvad perekonnad see on tõhus äh, lapsi koheldakse hästi, vastuvõtjad on korrektsed, siis vastuvõtustruktuurid, mis oleks äh, näiteks paarekis sellised vast-, sellised äh, majutuskeskused, nagu me nägime, see kõik on palju odavam kui vanglad. see võimaldab austust, humaansust ja laste integreerimist. siis avatud või poolavatud keskused. Zürichis on linn, on selline keskus õhtul peab kohal olema, lapsed peavad olema kohal äh, teatud kellaajaks, kuid nendele pakutakse muidu igasuguseid tegevusi. siis regulaarne kontroll, kus äh, tuleb regulaarselt käia äh, kuskil ennast registreerimas, võib olla registreeritud kindel kodukoht, siis võib inimesed, kes, keda individuaalselt jälgitakse enne tagasisaatmist see võimaldab lapse tulevikuga tegeleda, et, et teda ei jäetaks tähelepanuta. individuaalne jälgimine sotsiaaltöötajate abil, kellel on kontakt lapsega. jälle eestkostega seotud teema, siin on usaldus, respekt, ühendus ametivõimudega, nii et laps mõist-, teab, et teda mõistetakse ja ta ei kavatse ka siis põgeneda kellel on pisut raha, võib-olla kautsjoni garantiisüsteem ja viimane, mis on pisut tüütu, elektrooniline järelevalve, elektrooniline käevõru, aga vähemalt see ei ole kinnipidamine. see kõik on odavam kui kinnipidamine ja see ja palju vähem problemaatiline ja veel, mida tahaksin lisada. mõnikord jääb mulje, et kui me paneme lapsed vangi koos vanematega, kuna vanemaid peetakse kinni, et see on üsna banaalne, kuid isegi väikese lapse jaoks äh, näha, et vanemad on võimetud, et vanemad kannatavad, et nad, neil on hirmud, see mõjutab sügavalt lapsi, lapsed on nagu käsnad ja nad imevad endasse kõike ja sellelgi võib olla oma mõju ma ei taha kritiseerida siinkohal, aga kõige hullem, mida ma olen näinud, oli Roške laagris Serbia ja Ungari piiril Ungari poolel nägin palju, palju okastraati, palju lapsi vangis, kaheaastaseid, kes jooksid äh, palli järel nende okastraati aedade taga, viie aast-, viieteistaastaseid, kes olid oma käsivarsi lõikunud, rääkisin sellest enne, kes olid äh, barakkides, äh, kus olid võtmed, politseinikud. see, see kõik on meie mandril ja see on tõesti lubamatu talumatu. ma tean, et aeg on lõppemas, siinkohal lõpetan, kuid tänan teid väga tähelepanu eest. suur tänu teile, härra Frides. ja avaldan teile tunnustust. kasutaksin siin võimalust, oleme nüüd jõudnud siia päevakorra lõppu. ja, ja Euroopa Parlamenti tööhooaeg lõpp ka lõpeb, tänan tõlke tänan teid täna hommikuse töö eest viimase minutini ja soovin teile kõigile äh, head suvepuhkust. ja kohe pärast suvepuhkust äh, oleme täis energiat jälle. et aitäh kõikidele, head suvevaheaega. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Vous appartenez au groupe socialiste à l'Assemblée parlementaire.